Welcome to everybody, you can see. tere hommikust kõigile, palun istuge oma kohtadele. aitäh, et kõik kohale tulite. Lähen edasi itaalia keeles. tere tulemast. tervitan südamest meie külalisi eksperte kes on täna tulnud äh, meie juurde käsitlemaks teemat, mis on meile väga südamelähedane. tegemist äh, on kultuuriväärtuste ka kauplemisega ja nende hävitamisega Süürias, Iraagis, aga mitte ainult seal, vaid ka mujal. kõigepealt ma tahaksin küsida kolleegidelt vastavalt päevakorrapunktile, tahaksin küsida, kas päevakord on kinnitatud, kui teil vastuväiteid ei ole, läheme edasi, kas on ka protokollid kinnitatud eelmisest koosolekust, kui ei ole vastuväiteid, siis läheme edasi, need on siis vastu võetud. ja nüüd saame ka edasi minna. ainult üks hetk, üks hetk teadaanded. jah, väga lühidalt protokolli kohta, koordinaatorite kohtumise protokoll, Internet Governance Forum, sinna on äh, saksa keeles Internet Verwaltungsforum kirja pandud, see ei sobi. sellist Internet Verwaltungsforumit meil ei ole. Mm, nii et see on ebasobiv mõiste, palun tehke see muudatus protokolli. jah, ilmtingimata selle täpsustusega lähme kolmanda päevakorrapunkti juurde ja tahaksin äh, teile öelda, et Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Kreeka, Hispaania, Portugali, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Sloveenia, Malta, Bulgaaria ja Rumeenia, rumeenia keeles on täna koosolek koosolekut äh, kantakse ka internetis üles, üles, sest äh, tegemist on väga olulise teemaga ja publik tahab sellest ka kuulda ning äh, te näete, et siin on ka inglisekeelne raport Padipolise delegatsiooni külaskäigu kohta sellest juunist. mina olin kultuurikomisjoni juhiks Kreekas ja see on väga hea, et me sellest täna räägime, sest nagu te teate, kolleegid, kes minuga koos seal olid, sellel väga olulisel külaskäigul, me kõik täitsime oma kohust ja peame ütlema, et kultuuripärand ja Kreeka põhilised väärtused on seda väärt, et vaadata neid üheskoos kõikide teiste küsimustega ja võttes arves seda kokkulepet, milleni täna jõuti pärast paljusid jõupingutusi, mis annab meile võimaluse loodetavasti, võib-olla see saab olema valulik, aga võib-olla annab see Kreeka, Kreeka rahvale ka lootust ja tulevikuvõimalus ja ülejäänud Euroopale ka ja tahtsin seda sõnumit jagada teie kõigiga, me oleme saanud üle väga raskest sammust äh, mis ohustas väga suuresti nii Kreeka rahva tulevikku, aga samuti ka kogu Euroopa tulevikku, nii et äh, lihtsalt tahtsin seda teile ütelda. nüüd äh, läheksin kohe edasi kuulamise juurde ja enne, kui ma tutvustan teile meie nelja eks-, eksperti, tahaksin omalt poolt tulla välja paari tähelepanekuga. me täname kõiki komisjoni esindajad, kes siin kohal on, ka nõukogu esindajad, tegemist on meie ühise strateegilise jõupingutusega, nii et ma tänan teid. kindlasti on teil meeles äh, need filmilõigud äh, sellest, kuidas Mosulis, Iraagis ISIS hävitab mälestisi või äh, kindlasti olete näinud, kuidas raamatukogus käsikirju põletatakse kahe tuhande esimesel aastal Buda kuju hävitati Afganistanis, Hatras, Imrunis, Timbuktus ja Palmiras. Palmiras hävitati ajaloolise väärtusega lõvi ning samuti tapeti ära seal ka väga paljud inimesed, kes seda linna kaitsesid. meie ees on väga suur humanitaarkriis inimesi silmas pidades kümme eh, miljonit põgenikku, me teame ju, kui palju sadu tuhandeid eh, on eh, ka hukkunud. olukord on väga dramaatiline ning tuhanded ja tuhanded inimesed on pidanud kodunt põgenema ning on ka teine teema, mis on seotud sellega, see on inimkonna väärtuste hävitamine see on äh, asi, mida ei saa kunagi tagasi või heaks teha, meil on olnud ka resolutsioon Euroopa Parlamendis, mille me esindasime äh, kultuurikomisjonis nimel ning äh, seal me tahaksime, tahtsime, et Nõukogu ja Euroopa Komisjon võtaks ka endale vastutuse, ehkki me teame, et me oleme natuke jõuetud selle teema käsitlemisel. mulle öeldi üks lause selle kohta, ma hindasin seda väga, öeldi, et kui on ohus inimhinged, siis on ilmselge, et äh, meie ühiselu põhiväärtusi ohustatakse, aga kui kultuuripärandit hävitatakse, siis hävitatakse inimkonna tulevik. ja see on väga oluline tähelepanek. ja te kindlasti mäletate, et aprillis tulime välja resolutsiooniga ja kõik asjaomased pooled võtsid endale kohustuse, UNESCO esindaja Brüsselis äh, on meiega koostööd teinud Ina Bokova, oleme temaga septembris, septembris siis äh, käsitleme temaga meie komisjonis teist äh, teemat äh, ja võitlus kultuuripärandi nimel on selline kampaania, mis võetakse ette selleks, et teadlikkust tõsta antud teemal. ÜRO Julgeolekunõukogus käsitletakse seda teemat, et erinevate kultuuripärandite müüki saaks tõkestada, need, mis tulevad Iraagist ja Süüriast. me teame, et meil on olemas rahvusvahelised vahendid, instrumendid, mille abil tegutseda meil on võimalik ka restaureerimisega aidata, mõtle, mõelgem siis Haagi konventsioonile üheksakümne neljandast aastast ja samuti UNESCO konventsiooni tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast, kus käsitletakse eh, kultuuripärandit ebaseaduslikku importi ja eksporti ja neid küsimusi. me peame aktiveerima ka oma teised tegevused, meil peab olema vähemalt ühtne andmebaas kultuurimälestiste kohta meil on üks oluline andmebaas olemas, tuletan teile meelde Leonardo, Leonardo, seal on üle kuue äh, miljoni, selle abil on võimalik umbes miljon äh, kultuurimälestist äh, kätte saada, kultuuriobjekti kätte saada tänu politsei koostööle. hiljuti toimus väga oluline konverents Vahemere parlamentaarne assamblee Arava, seal otsustati, et tuleks teha tugevamat äh, koostööd parlamentide vahel, erinevate assotsiatsioonide, organisatsioonide vahel, rahvusvahelisel tasandil, selleks, et võtta vastu tegevuskava ja jõupingutusi tugevdada. me teame, et meil on vaja Euroopa Liitu, Euroopa Liit äh, omab direktiive, mis puudutab äh, kultuuriesemete teoste müüki ja kauplemist Euroopa Komisjon resolutsiooni raames ütles äh, täiskogul järgmist, et äh, viiakse läbi uurimus selleks, et keelata ära ka import, sellepärast et siin, ka siinkohal peab Euroopa Liit tegutsema ja me teame, et meil on rohkem vaja toetada teadlikkuse tõstmist, haritust, saanud väljaõpet selle kohta, milline on kultuuriteoste väärtus, mõtleme noortele arheoloogidele, üliõpilastele, kes üritavad Süürias kaitsta kultuuriväärtusi ja panevad oma elu ohtu, mis me nende heaks teha saame. ÜRO-s peaksid sinikiivrid oma tegutsemisvälja suurendama selleks, et kultuurimälestusi paremini kaitsta, tuletan meelde, et juba harta puhul oli see teema meil ülemal, kui tegemist oli loodusõnnetustega, praegu meil aga ei ole loodusõnnetust, siis pandi paika protokoll, kuidas kaitsta kultuuriväärtusi samamoodi nagu ettevõtteid või majasid ja see on väga oluline punkt. meil on küsimus, nimelt meil on äh, praegu tahtlikud teod, mida viiakse läbi pidevalt, millel on selge eesmärk äh, kultuuriline puhastamine, seda me tõstsime esile oma resolutsioonis ja seetõttu ei ole tegemist mitte ainult sõjakuriteoga, aga nii, nagu me ütlesime parlamendi resolutsioonis inimõiguste kohta, siin saab tõlgendada seda ka inimkonna vastase kuriteona, seda, ja praegu seda veel ei ole tehtud. me kindlasti teame, et Euroopa Liit on juba pikka aega olnud esimene toetaja kultuurialase koostöö raames selleks, et toetada ülesehitamist, digiteerimist ja restaureerimist, aga sellest kõigest ei piisa, me peame rohkem töötama, ka töötajate väljaõppe puhul peame luureandmeid rohkem äh, vahetama ja tegema koostööd Interpoliga, kes äh, antud vallas andab enna, annab endast maksimumi. nüüd anname sõna külalistele, aga üks väike tähelepanek, nagu te näete, oleme üri-, siis kultuurikomisjoniga koos äh, pannud paika kaks paneeli, esimene paneel, mis räägib siis kultuuripärandi häv-, hävitamisest, millised on meie rahvusvahelised äh, instrumendid, kas need on piisavad ja mida peaks veel ära tegema ja teiseks äh, kauplemine ebaseaduslik kultuurimälestistega äh, kauplemine ja lõpus on meil üks video, väike lühike video, see on justkui tunnistus, mis on meie jaoks väga oluline, sest ta ei saa siin olla, see isik, Mamoun Abdul Karim, kes on Süüria muuseumite peadirektor, eelmisel aastal said auhinna kultuuripärandi kaitsmise eest ähm, on ÜRO-st, äh, sest ta on teinud väga suurt koostööd ja jõupingutusi selleks, et äh, praeguses konfliktis Süüria mälestisi kaitsta. nüüd aga tutvustan teile meie külalisi, alustame äh, professor Federico Lenzerinist, kes on Siena ülikooli eh, rahvusvahelise õiguse professor ja ta tegeleb just kultuuripärandi kaitsmise küsimustega. ta tahab näidata siis meile seda, kuidas eh, kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid saaksid eh, sekkuda juhul, kui hävitatakse kultuuripärandit ja tuletab meile meelde, et meil on kohustus kaitsta. ma paluksin, et kõik kõnelejad peaksid kaheksa minuti piirangust kinni, ma tean, et see on väga suur ohver teie poolt, aga niimoodi on meil võimalik kõigile sõna anda, nüüd annangi sõna härra Lenzerinile, palun. Grazie mille uh,, I would like to thank the committee on culture uh.... ma tahan tervitada kultuurikomisjoni, mul on suur hea meel olla siin. proua Kosta juba tutvustas eh, teile, milliseid kujutisi täna näete, ma kommenteerin neid oma ettekandega ja te olete neid pilte kõiki juba kindlasti näinud, aga me tahame veel kord näidata, mis siis tegelikult toimub ja millest me siin räägime. ja me teame, et äh, äh, tegemist on kultuuripärandiga, mis ei ole kuidagi seotud sõjalise tegevusega ja kui seda siis hävitatakse, on tegemist sõjakuriteoga. ja proua Costa Äh, juba ütles, et peale selle, et tegemist on kuriteoga, on see ka kuritegu inimsuse vastu. ja seda on kinnitanud nii teie parlament kui ka varasemal ajal rahvusvaheline kriminaaltribunal endise Jugoslaavia asjades. see on äh, kuritegu inimsuse vastu, äh, sest see ei ole suunatud mitte kultuuripärandi kui sellise vastu, vaid kogukondade vastu, inimeste vastu, kelle kultuuripärandiga tegemist on. nii et eesmärgiks on kultuuriline identiteet hävitada nendes kogukondades ja rahvusvahelise õiguse kohta eh, kultuuripärand hävitamine on eh, ka genotsiid ja sedagi on teie parlament rõhutanud. ja proua Costa lõpetuseks rääkis hiljutisest resolutsioonist, mis võeti vastu ÜRO Julgeolekunõukogus ja vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogule eh, on ohus ka rahu ja rahvusvaheline julgeolek, kui rünnatakse kultuuripärandit. ja sellepärast kuulub see teema Julgeolekunõukogu valdkonda. jah Äh, kõik, mis pannakse toime selle kultuuripärandi vastu, on kuritegu inimsuse vastu ja sellega seoses äh, on ju riigil äh, esiteks kohustus oma elanikkonda kaitsta, inimesi kaitsta ja kaitsta ka kultuuripärandit. ja see ülesanne kaitsta kuulub ennekõike riigile, kelle territooriumil see kultuuripärand on, aga kui ta seda ise ei suuda, kui ta ei suuda kaitsta oma elanikkonda selle eest, et tema oma kultuuripärand hävitatakse, siis lasub kollektiivne vastutus kaitsta rahvusvahelisel kogukonnal tervikuna ja rahvusvaheline üldsus siis juba öö, omab kohustust aidata öö, riike et need saaksid rakendada kõikvõimalikke meetmeid selleks, et ära hoida ja peatada sihilik kultuuripärandi hävitamine. nüüd eh, kohustus kaitsta konkreetselt tähendab kolme erinevat asja. kõigepealt eh, on kohustus ära hoida siis on kohustus reageerida ja kolmandaks taastada, kohustus taastada. jah, kui hävitatakse kultuurivara, siis praegu me siis arutame ISISe poolt toime pandud kuritegusid, aga nagu te näete, Äh, ajaloos on erinevad rühmad äh, paljudes kohtades maailmas samasuguseid kuritegusid toime pannud. ja on vaja leida lahendus sellisel juhul. ja oluline on kultuuripärandi puhul rõhutada, et kõigepealt lasub vastutus reageerida ja ära hoida kultuuripärandi hävitamine territooriumidel, mis on praegu ISISe poolt hõivatud. jah, aga diplomaatilised äh, läbirääkimised ei suuda peatada ISIS-t selles hävitustöös paraku. jah, nii et ainus võimalus siis kaitsta on sõjaliselt sekkuda ja need on karmid sõnad ja selline sõjaline sekkumine peab toimuma rahvusvahelise õiguse alusel ja sellisel juhul on see seaduspärane, sest see on äh, julgeolekunõukogu mandaadiga, sest on ohus rahu ja julgeolekunõukogul on õigus anda mandaat sõjaliseks sekkumiseks. ja rahvusvaheliste organisatsioonide roll, eriti Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide roll oleks äh, jah, veenda julgeolekunõukogu, et et see otsus langetataks. see on väga delikaatne otsus, me peame meeles pidama, et kui Julgeolekunõukogu ei võta omale vastutust, siis ÜRO Peaassamblee on see, kes saab anda loa sõjaliselt sekkuda, tuginedes eh, põhimõttele, mis on kirjas resolutsioonis eh, aastast kolm tuhat üheksasada viiskümmend number kolmsada seitsekümmend seitse. ja veel üks tähelepanek on minu arvates väga oluline, me teame väga-väga hästi, et ISIS tahaks laiendada oma okupatsiooni praegu tema kontrolli all olevatelt territooriumitelt ka nendele territooriumidele Äh, na, mida me juba näeme Egiptusesse ja Liibüasse, nii et rahvusvaheline üldsus peab nüüd ära hoidma selle, et see, mis toimub Iraagis ja Süürias ja Liibüas, kordub teistel territooriumidel, teistes riikides ja see on midagi, kus Euroopa Liit võib edendada väga-väga tähtsat rolli. me ei räägi siin praegu sõjalistest aktsioonidest, vaid ärahoidmisest. ja on mitmeid meetodeid, mida Euroopa Liit saab rakendada selleks, et ära hoida selline kultuuripärandi hävitamine. Need meetmed võivad toimuda mitmel viisil näiteks algatused, teadlikkuse tõstmise programmid meedia kaudu ja kodanikuühiskond koha peal, haridus, haridus, milles puhul räägitakse ka vastutusest kohaliku elanikkonna hulgas oma kultuuripärani kaitsel ja hoidmisel, samuti ekspertide väljaõpetamine, sõjaväelaste, politseinike väljaõpetamine, samuti vanglatöötajate koolitamine. on vaja toetada siseriiklikke rahvusvahelisi kohtuorganeid, näiteks rahvusvahelist kriminaalkohust on vaja aidata, et aidata identifitseerida, tabada ja süüdistus esitada riik, nendele isikutele, kes on toime pandud kuritegusid kultuuripärandi vastu. ning tähtis on ka parandada ja tugevdada koostööd Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, eriti UNESCO-ga, samuti piirkondlike organisatsioonide vahel, kes on pädevad ühel või teisel territooriumil piirkonnas ja konkreetselt tuleb võtta meetmeid selleks, et ära hoida äh, see, et ISIS täiendab oma arsenale, me teame ju suurepäraselt, et ilma relvadeta ei suudaks ISIS toime panna selliseid, sellist hävitustööd. nii et väga palju annab ära teha. aga äh, meil tuleb tegutseda praegu, kui me tahame ära hoida tõesti korvamatu kahju, mis pannakse toime inimkonna kultuuripärandi kallal see on inim-, kogu inimkonna pärand, mida hävitatakse ja meil tuleb sellepärast kohe tegutseda, ma tänan. Eh, aitäh, tänan südamest, härra professor, sest te tuletasite meile meelde, millised on meie vastutused eh, kiireloomuliselt ja ka seda tunneme meie praegu, et me peaksime kiireloomuliselt tegutsema, aga me oleme jõuetud ja mitte kõik osapooled äh, ei ole samal arvamusel selliste otsuste puhul, aga kuulame ära ka, mida meie kolleegid arvavad siin debatis, nii et pärast teie kolme sõnavõttu annan sõna kolleegidele kultuurikomisjonist. nüüd annaksin sõna Stefano De Carole, kes on äh, kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise rahvusvahelise uurimiskeskuse direktor Te teate, et siis ICROM on see lühend, see on väga tuntud lühend, tegemist on äh, rahvusvahelise uurimiskeskusega, mis tegeleb ka sellega, et jagab informatsiooni kõikidele asjaomastele kõikjal maailmas, kes tegelevad kultuuripärandiga, aga nüüd selgitage meile paremini, äh, millega ICROM tegeleb ja millised on teie soovistused äh, meie tegevuseks, aitäh! aitäh, ma tänan teid, et mind siia kutsusite, räägin itaalia keeles, sest ma üritan oma teksti hästi välja tuua. mis asi on Nikrom? tegemist on äh, rahvusvahelise äh, ühendusega, ICROS on professionaalne organisatsioon, aga meie ühendame omavahel siis valitsuses on poliitiline organisatsioon. meil on sada kolmkümmend neli liikmesriiki praegu, selle lõi viiekümne kuuendal aastal oma resolutsiooniga äh, ÜRO, UNESCO, vabandust, ja meie eesmärk oli luua sõltumatu asutus, organisatsioon UNESCO-st, aga mis järgiks sama loogikat nii et tegemist on tehnilise organisatsiooniga, see on valitsustevaheline organisatsioon, seal on koos eksperdid, kes tegelevad sellega, et säilitavad ja restaureerivad kultuuripärandit. nagu te näete, on selle peaasukoht äh, viiekümne kaheksandast aastast Itaalias ning meil on ka piirkondlik äh, asut äh, Araabia Ühendemiraatides, Sharjah emiraadis seal on meil missioon Ehm, kuhu on kaasatud Araabia riigid. see on väga oluline selleks, et me suuksime, suudaksime kogu piirkonnas tegutseda. tegemist on organisatsiooniga, mis on äh, väga palju tegutsenud mitmetes piirkon-, piirkondades, meil on rahvusvahelised programmid, aga ka piirkondlikud programmid ja üks kõige olulisemaid on näiteks Aafrika programm, nagu te näete, äh, on see Aafrika eh, kultuuripärandi programm, tegemist on konkreetse fondiga, mis loodi juba mitu aastat tagasi ja seda hallatakse ICROM-ist, selle kooli haldamine eh, toimub siis eh, Itaaliast, Aafrika ülene organisatsioon siis ütles, et ka nemad on nõus sellega, et see on üle-aafrikalistes huvides toimiv kool meil on kõikidel riikidel oma kvoot, see võtab arvesse ka UNESCO ja ÜRO kvoote, see on sõltumatu sellest ja kolmkümmend protsenti sellest äh, tuleb siis eelarve väliste, välistest fondidest meil on peaassamblee, mis kõike juhib, see tuleb kokku iga kahe aasta tagant, meil on nõukogu, kus on kakskümmend viis äh, professionaali, kes on pärit maailma eri piirkondadest meil on selline operatiivne struktuur, kolmkümmend neli isikut töötab seal praegusel hetkel, sealt on neliteist on professionaalne, tegemist on sellise väga väikese organisatsiooni ja struktuuriga ja niimoodi on meil võimalik koostööd teha paljudega, ükski meist ei saa ju olla kõiges valdkondades ekspert, aga me töötame koos ülikoolidega, rahvuslike instituutidega, kellel on parimad pädevused äh, oma valdkonnas, selleks, et kultuuripärandit paremini säilitada ja ka ennetada erinevaid riske praegusel hetkel on meil kolm sektorit, nagu te teate, kommunikatsioon, mis on ülioluline, siis on äh, äh, kinnisvarad ning ka vallasvarad. ning äh, mis puudutab maailmapärandi mm, kaitsmist, siis me üritame panna paika sellised tingimused, et oleks võimalik seda kõike teha kõige aluseks on see, et me vaatame, et pärand on materiaalne ja tehniline, ses mõttes on ta siis materiaalne, me üritame läbi viia uurimusi, kuidas seda kõike konkreetselt teha teaduslikel alustel, kui meil on olemas kogukond, kes tahab säilitada, siis on võimalik seda ka teha. ning lisaks äh, väljaõppele ja koolitusele on meil ka võimekuse suurendamine kavas, me tahame koondada ja harida sellist kogukonda, kes üheskoos selle säilitamise ja ennetamisega hakkama saab. me oleme näinud siin selle kriisi ajal, et on väga palju välisvõitlejaid Süüris, pigem mitte ainult Iraagis ja need välisvõitlejad on pärit Euroopa riikidest või siis lääneriikidest. ja see tekitab väga suure probleemi, nimelt meil on puudu meie haridussüsteemis sellest võimekuse äh, kasvatamisest. me ei ole olnud suutelised viimaste aastakümnete vältel kõike ennitama, me oleme eh, säilitamise abil eh, siis eh, andnud tehnilisi teadmisi, aga vaesed immigrandid ei tunne praegu, et see kultuuripärand on kuidagi nende pärand see on midagi tehnilist, aga see ei ühenda neid rahvusvahelise kogukonnaga. see ei puuduta siis säilitamise tehnilist külge, vaid peab olema seotud teadlikkuse tõstmisega. Mostari näide või Mosuli näide, need näited ei ole siis näitnud, tähendab seda, et kollektiiv on kuidagi äh, millegi vastu astunud. kui kollektiiv midagi teeb, siis ta teeb seda ühe ühiskonna osa poolt teise vastu. ja see on meie põhimõtete vastu, sest kogukond peaks olema kultuuripärandi kaitsja nii et kui me kultuuripärandi saame haridusprogrammi kuidagi lõimida, siis oleks see äärmiselt hea. professionaal ei ole arheoloog või keemik tehnilises tähenduses. ta on äh, säilitamise sidusrühm, see on äh, professionaal, kes ei ole ainult tehnilisest küljest haritud, vaid peab olema ka äh, info mõttes kõrgelt haritud. kuidas seda teha? me oleme näinud, et erinevad deklaratsioonid äh, omavad poliitilist äh, tausta. niimoodi on meil võimalik äh, üldise nõusoleku abil teatud organisatsioonides, nagu näiteks Araabia Liiga, Araabia haridusminister, kes tegi avalduse Hardžas, proua Mogherini pärast Palmirat tegi oma avalduse äh, Eh, UNESCO direktor eh, Bokova samuti Palmira hävitamise puhul, need on üliolulised asjad. tehakse väga palju konkreetseid asju. meil on nimelt kultuuripärandi vaatluskeskus, te näete, et selle lõi UNESCO koostöös ICROM-i, ICROMOS ja teistega ja ülejäänud algatused on samuti olulised, ASOR Ameerika koolid, teaduskeskused, siis Getty säilitamise instituut, kes ja Maailma monumentide fond, Victoria Alberti muuseum ning äh, Yale'i ülikool, äh, kes on äh, samuti korraldanud konverentsi kultuur kriisiperioodis. samuti üritatakse kultuuripärandi arhiive koondada ja neid algatisi, algatusi on veelgi rohkem. UNESCO projekt Euroopa Liidus, Euroopa Liit on UNESCO projekti toetanud rahaliselt Süüria kultuuripärand, sellest räägib kolleeg varsti ja siin on väga palju erinevaid tegevusi, mida meie ICROM-is läbi viime. üks selliseid sümboolseid ja kõige tähelepanuväärsemaid on äh, rescue tiimi loomine. Egyptian Heritage Rescue Team, kes äh, astub vahele pärast konflikti, kas siis humanitaarkonflikti või siis ka pärast äh, maavärinat. Itaalias toimus üks kursus, ja meie koolitame koolitajaid. Ikromil äh, tahab tegutseda kui lumepall äh, lumelaviini efektiga. selle härra nimi on äh, Saleh El Sharif, ta sai koolitatud meie poolt ja tema lõi omalt poolt oma koolitajate meeskonna ning Kairos sel hetkel, kui politseimaja ähm, ees ning muuseumi ees plahvatas pomm, astusid äh, vahele ning hakkasid tegutsema ning Egiptuse valitsus on hakanud ka kogu piirkonnas äh, teisigi meeskondasid äh, looma, me üritame siis mitmetes riikides samamoodi tegutseda Euroopa fondide abil, see on nüüd viimane meeskond Beirutis juunikuus Ehm, selle lõime Süüria ametnike jaoks ja siin on ka teisi kursusi, nagu te näete, Jeemeni jaoks, ehm, Liibüa jaoks ja teiste jaoks samuti. tahtsin meleta-, meelde tuletada teile seda, sest see on seotud tegevusega, mida on te-, läbi viinud ka Euroopa. see õigusakti eelnõu ÜRO kongress, kongressi poolt väl-, välja kuulutatud. niimoodi loodi uus ametikoht Ameerika föderaalne äh, nõunik või inspektor, kes äh, õnnetuste vahel, õnnetuste puhul hakkab äh, tegutsema ja niimoodi meil on võimalik ka selli-, Ühendriikides luua sellised safe haven'id Euroopa Liit on seda juba teinud, tuletan teile meelde. me oleme õigusakte muutnud, mis on vastu võetud pärast äh, Süüria sanktsioone ja üks Euroopa Liidu sätetest, õigusaktidest muudeti selleks, et oleks võimalik äh, hädaolukorras äh, importida Vicom, kes on meie sõsarorganisatsioon, neil on oma nimekirjad, need on väga kasulikud, aga neid peab ka täiustama, sellepärast et meil peab olema materjalid ja tüpoloogiad paigas ja, ja kõik need ähm, kunstiteosed, mida tuleb kaitsta. ja lõpetuseks, milline on pikaajaline perspektiiv? nagu te näete andmetest, üksteist tuhat äh, põgenikke äh, kes on just äh, naaberriikides, äh, ma ei räägi teile veel nendest, kes Liibüast tuleb, need lapsed ja need äh, laagrid, kus nad on, vajavad mitte ainult leiba, rõivaid ja ravimeid, aga meie ja inimkonna huvides peaks olema see, et me hakkame tutvustama neile mõtet kultuuripärandist, mitte selline, mis on muuseumides, kus on sellised kaelakeed ja skulptuurid, vaid nad peavad mõistma, et nende külade traditsioonid, nende identiteet on olulised Nendes riikides on loodud äh, muuseumid, kus on näiteks majadest fotod, selleks et mäletada, millised olid nende majad äh, Süürias. see on ülioluline selleks, et äh, nad säilitaksid seose oma päritoluriigiga ja selleks, et luua side vastuvõtjatega, nendega, kes neid vastu võtavad, sest niimoodi on võimalik ka välisvõitlejate probleemi lahendada. aitäh! sa said na paar minutit juurde, sest mul oli väga kahju äh, sind katkestada, sa rääkisid väga huvitavatest asjadest ning see viimane märkus oli ülioluline, seda me saame ära kasutada oma komisjonis ning Euroopa Parlamendis on toimunud hiljuti üks seminar, mis käsitles äh, kriisiolukorras hariduse andmist ja see aspekt sai seal ka käsitluse. nüüd annan sõna Gilles de Dutretre kes on Haagi kriminaalkohtust äh, kohtujurist ning äh, tervitan teda siin väga südamlikult ja tuletan meelde, et me mainime ka teie poolt öeldud väga mitmetes oma töödes. Teie räägite meile sellest, mis toimub Rahvusvahelises Kriminaalkohtus antud juhtumite puhul ja aitab meil ka mõista või siis selgitate meile, kas see meie mõte, et tegemist ei ole mitte ainult sõjakuritegudega, vaid ka inimkonnavastase kuritegudega, on teie poolt toetust saanud, aitäh! aitäh, proua esinaine! kultuuriväärtuste hävitamine on pikaajaliselt väga kahjuliku mõjuga, aga sellel on ka otsesed mõjud proua Pookova, UNESCO e, direktor ütles ja ma tsiteerin teda. kultuur on konfliktide esirinnas ning see takistab lepituse leidmist seetõttu me peame nägema kultuuripärandite kui rahvusvahelist julgeolekuteemat. nagu ütles proua Pokova, siis me peame sellega tegelema ja siin on mitu aspekti, eh, mida tuleb käsitleda, mitte ainult juriidiline, millega tegeleb siis ka eh, rahvusvaheline eh, kriminaalkohus, millel on väga konkreetne roll mängida siinkohas. meil kindlasti ei hämmasta teid see, et juba mitmeid aastaid on kultuuripärandi hävitamine eh, prokur-, rahvusvahelise kriminaalkohtu prokuröri peateemadest ning eh, siin on kolm järeldust, mida tahaks välja tuua. esiteks, me oleme näinud, et eh, see hävitamine läheb aina kaugemale ja kaugemale. teiseks, kultuuripärandi hävitamine on kuritegu eh, Rooma statuudi alusel ja statuudis on see vä täpselt välja toodud. ja seega on ülioluline, et selliste tegude autorid saaksid süüdistuse ja ka, et neid mõistetaks süüdi eh, Rooma statuudi aluselt, niimoodi on võimalik näidata, et eh, rahvusvaheline kogukond tähtsustab seda küsimust suuresti kohtul on vaja tegutseda koostöös teiste organisatsioonide, institutsioonide ja riikidega ja ma tahaksin äh, teid tänada, äh, Vensõda äh, peaprokurör, et te kutsusite meid siia, meie esindaja siia tahame käsitleda järgmiseid teemasid, inimkonnavastased kuriteod ja, ja kuriteod ähm, on käsitlus saanud kohus, kohtus ja statuudis pannakse paika piisav õiguslik alus selleks, et sellist kuritegevust äh, kohtu ette tuua meil on äh, statuudi kaheksas artikkel, mis äh, selle näitab kui kuriteo ja samuti ka üheksas artikkel, mis näitab meile seda, et tegemist on inimkonna äh, vastase kuriteoga ja samuti siin mainitakse ka genotsiidi. kõigepealt ma räägin sõjakuritegelusest. selleks, et seda saaks määratleda, on meil vaja sõjalist konflikti siin on vaja kahte osapoolt, kas on siis rahvusvaheline mõõde ja kaks osapoolt või siis on ühe riigi sees üks, ühed sõjalised äh, grupeeringud, kes ründavad valitsust. ma ei hakkaks siin sellest pikalt rääkima, aga siin on üks oluline juriidiline aspekt, mida tuleb meelde, meeles pidada tegemist on äh, lõppude lõpp ja ma näitan teile, kuidas see kõik äh, siis ka täpsemalt asetub õiguslikku konteksti kui ma niimoodi saan ütelda, siis tegemist äh, sõjakuritegevuse puhul on äh, konkreetse, äh, konkreetsete aspektidega. tahaksin minna üksikasjadesse ja toon teile rahvusvahelise sõjakonflikti näite ja milline peab olema selline üldine kaitse ja konkreetsem kaitse. niimoodi on äh, võimalik ka äh, näiteks äh, ennetuslikult tegutseda. kaheksa või üheksa B räägib sellest ja ütleb, et sõjakuri teod on järgmised viiakse läbi tahtlikult kuritegevusi usuliste ehitiste vastu või haridusasutuste või heategevuslike asutuste vastu või haiglate vastu, kus on haiged või haavatud ja tehakse seda mitte sõjalistel eesmärkidel. see artikkel viitab meile rünnaku läbiviimisele, tähendab, rünnak peab olema läbi viidud ja sellel peavad olema siis ka hävituslikud tagajärjed. teiseks, selles artiklis räägitakse ajalooliste monumentide vastu suunatud rünnakutest. meil tegelikult UNESCO-s ei ole monumendist räägitud, räägitakse lihtsalt, et peab olema ehitis ja seda kõike arvesse võttes, et kas siis see kultuuripärand või ehitis või on UNESCO kultuuripärandega, siis äh, vastavalt artiklile kaheksa Rooma statuudist ei ole see otseselt äh, defineeritud. Jugoslaavia endises kriminaalkohtus on samuti seda aspekti rõhutatud ja teiseks räägin edasi sellest artiklist, ka siin räägitakse kunstile pühendunud äh, ehitistest ja muuseumid on seda kindlasti. ja äh, muuseumid on saanud ka väga palju rünnakuid ning definitsioonis nähakse ette, et äh, sest et monumendid ongi sellised objektid ning siinkohal on tegemist konkreetse kaitsega, mida saab kasutada. tegemist on siis kaitsega, mis on üldine, sellepärast et kultuur on eh, ka üks tsivilisatsiooni näide. kaks, neli, kuus ja seitse eh, Rooma statuudist ja kolmeteistkümnes lõige räägib sellest, et öö, eh, ehm, et rünnatakse kultuurimälestisi. kultuurimälestised või teosed võivad olla ka linnades ja külades, kus neid äh, kaitstakse, nii et äh, seega ei pruugi tegemist olla ainult äh, muuseumitega. ja kui on siis sisemine konflikt, nagu näiteks Mali puhul oli, siis ka siin on seda arvesse võetud. ehkki erinevad sätted puudutavad äh, sii-, nei-, erinevad sätted puudutavad sisekonflikte vähem kui rahvusvahelisi konflikte. aga kultuuripärandi hävitamine võib olla ka inimkonnavastane kuritegu või tagakiusamine, see on Rooma statuudi kuuendas artiklis kirjas. ja siin ei ole vaja ka konfliktse, relvakonflikti see näitab, et on lihtsalt üldine või süstemaatiline rünnak äh, inimeste või kogukonna vastu ja et üritatakse kultuuriteoseid äh, või kunstiteoseid hävitada poliitilistel, rassilistel, äh, natsionalistlikel, kultuurilistel või seksistlikel põhjustel ja endise Jugoslaavia kriminaalkohtust on samuti selliseid äh, näiteid. nüüd genotsiid, Rooma statuudis ei räägita äh, sellest otseselt, äh, aga kultuuripärandi hävitamine võib omada selliseid genotsiidile sarnaseid iseloomujooni. nüüd selleks, et praktiliste küsimuste juurde jõuda, kuidas riik saab tegutseda ja mil määral, kõigepealt geograafilises mõttes äh, selle riigi territooriumil, mis on praegu Rooma statuudi osapooline, praegusel hetkel on need kakskümmend kolm siis neid riike. mida see siis tähendab, et Iraak ja Süüria selle, seal ei saa äh, rahvusvaheline kogukond tegutseda, sest nad ei ole Rooma statuudi osalised aga siin on kaks alternatiivne. esimene alternatiiv, et Rooma statuudi alusel võib meil olla rahvusvaheline koostöö ja kui meil on öö, selle riigi, kui kaasatud on selle riigi kodanikud, kes on Rooma statuudi liikmed, siis on võimalik koostööd teha. Iraagi ja Süüria puhul on meil päris palju välisvõitlejad, kes siis välismaalased, kes on tulnud Ühendkuningriigist, äh, Prantsusmaalt või Saksamaalt. aga prokuröri ülesanne siinkohal on see, panna paika vastut-, konkreetsed vastutavad osapooled. Äh, vastutav osapool on ikkagi Süüria ja Iraak niimoodi oleks meil võib-olla võimalik äh, tuvastada need isikud, kes on Euroopa Liidust pärit ja siis äh, esitada süüdistus konkreetsetele isikutele, aga praegu kohus sellega aktiivselt ei tegutse. teine alternatiiv on see, et äh, me saame teha rahvusvahelist koostööd äh, ÜRO Julgeolekunõukogu otsusel vastavalt artiklile seitse, see on võimalik, aga üks hetk praegu kokkuvõttes tahaksin ütelda, et kultuuripärandi kaitsmine on meie kõige, kõigi, äh, see kaitsmine on meie kõigi kohus, sellest rääkis juba eelkõneleja ja ma leian, et me peame organisatsioonide vahel tegelema üksteist täiendavat koostööd, aga see, sellega peab tegelema ka kohus kes äh, peab äh, jõupingutusi tegema antud valdkonnas. kultuuripärandi kaitsmine on äh, meie jaoks äärmiselt oluline ning Rooma statuut pakub meile võimalusi sellise kuritegevusega võidelda. me teame, et rahvusvaheline kogukond üritab omalt poolt kõik ära teha ja meie tahame anda oma panuse selles selleks, et äh, rahvusvaheline kogukond võitleks selliste äh, kuritegude vastu. kõike seda arvesse võttes tahan öelda, et prokurör äh, tuleb välja konkreetse dokumendiga, kus pannakse paika meie tegevuste strateegiline mõõde, tegemaks koostöös kogukonnaga, rahvusvahelise kogukonnaga. aitäh! mul on väga hea meel et äh, inimkonnavastasene kuritegevus äh, mõistena omab ka juriidilist äh, põhjendust ja siin tuleb vastutus võtta. nüüd annaksin sõna kolleegidele, kes seda soovib, soovivad ja saate esitada külalistele küsimusi, need ettekanded olid väga huvitavad. debati jaoks on meil kakskümmend, kakskümmend viis minutit, mitte rohkem kas kõik on kirja pandud, kes sõna soovid, äh, proua Trüppel ja siis teised? selge. Yes, thank you um.... aitäh. pöördun oma küsimusega härra Nantserini poole, sest et äh, teie rääkisite äh, oma soovist sõjalise sekkumise järele, et võidelda kultuuripärandi hävitamisega kuna senini ei ole olnud poliitiline enamus selle poolt, et sekkuda inimelude kaitsmise nimel, seetõttu ma tõesti ei usu, et äh, tuleb mingisugune sekkumine selleks, et kaitsta kultuuripärandit, äh, kui ei ole veel ühte poliitilist enamust, et äh, võidelda ISISega, meil on ainult see koalitsioon, kes on nõus õhurünnakuid tegema ja teine küsimus on, et kui te näete ette sellist sõjalist sekkumist, siis millist tüüpi sekkumist oleks teil vaja, kas sõjavägi peaks olema koha peal ja seetõttu ma tahaksin veidi rohkem selle kohta kuulda, sest et minu seisukohast ei ole eriti tõenäoline, et midagi sellist aset leiab. Grazie, Sabine. mul on ka küsimus professor Lantserinile ja ka härra Tütetrele. Te rääkisite sellest, et on vaja teadlikkust tõsta programmide kaudu, et kodanikke tõesti teavitada, kuivõrd väärtuslik on nende kultuuripärand. aga kui ma olen sõjapiirkonnas, kus ma pean oma elu pärast muretsema, eh, kas siis tõesti seal on, eh, saab nõuda inimeselt kultuuripärandi kaitsmist. meil on kui on kolmsada hukkunut, siis see on pigem heidutab sekkuma. nii et kas te ka selle peale olete mõelnud? ja härra Tetrele, nimelt koostöö liikmesriikide vahel välisvõitlejate küsimuses, kuidas see konkreetselt välja näeb? ISISe puhul on meil väga palju internetiliikvel äh, internetis, kus need, kes hävitavad kultuuripärandit, lausa kiitlevad sellega. ja kas sellega tegeldakse, kas äh, jälgitakse seda, kuidas äh, on nende isikute tuvastamisega, kes seal videodel äh, hävitustööd teevad ja kas ka kontrollitakse naasnuid sealt piirkondadest, kas nad mitte ei ole osalenud kultuuripärandi hävitamisel, kuidas see konkreetselt toimub? kolleeg Julie Ward. Uh, thank you. proua Ward, aitäh äh, selle huvitava, nende huvitavate ettekannete eest, detailse informatsiooni eest, koolituste kohta, erinevad poliitikapositsioonid, seadusandlus, äh, tehnilised vahendid, äh, kuidas seda kõike teha minu jaoks on huvitav aeg seda kuulda, sest et äh, veetsin siis nädalavahetusel Srebrenitsas ja mul oli võimalus kohtuda ja rääkida seal äh, uue algatusega Adopt Srebrenica, see on äh, kogukonna algatus, mis üritab kokku koguda tõendeid elust seal piirkonnas enne sõda Eh, teie presentatsioon, mis puudutab ühe kogukonna muuseumeid, eh, kuivõrd oluline on see, et inimestel on selline tavaline perekonnapärand, eh, koduse elu pärand nii-öelda, see on äärmiselt oluline, sest et inimesed olid sunnitud lihtsalt lahkuma, nad ei saanud kaasa võtta oma perefotosid või nende selliseid mälestusesemeid, mida nad olid kogunud. see eh, on umbes eh, nagu niimoodi, et ei, ei tea, millest te olete ilma jäänud enne, kui te olete sellest ilma jäänud um, unnameable price in terms of what they mean for the communities. ning sellel on väga suur väärtus kogukondade jaoks, kes on need asjad ära kaotanud ja kes on genotsiidi ohvriteks. nii et um, võttes arvesse rahastamise raamistikku, siis tegemist on väga suurte projektidega, mis saavad neist rahastust ja väikesed, mille kogukonna aktivistid läbi viivad rohujuure tasandil, on suurtes raskustes. aga nad teevad sellist, täidavad olulist rolli, kui nad tulevad ja üritavad luua selliseid arhiive väga keerukates tingimustes, ehk see on siis üks küsimus, et kuidas äh, me oma kultuurikausta raames saame toetada selliseid äärmiselt olulisi projekte. aga ma olen mõelnud ka selle üle, kuidas need genotsiidi teod, kultuuripärandi hävitamine iseenesest muutuvad kultuuripärandiks, keeruline kultuuripärand, sellised äh, südametunnistuse mälestised, kuidas me selliste asjadega toime tuleme, sest et äh, need äh, kurjategijad alati üritavad hävitada tõendusmaterjale, aga need tõendusmaterjalid ise muutuvad osaks kultuuripärandiks, looks, mida peab rääkima, ma tean, et me ei räägi sellest küll täna, aga minu arvates see on midagi sellist, mille üle peaks mõtlema, sest et äh, üha rohkem peame kasutama sellist informatsiooni selleks, et harida tulevasi põlvkondi selle kohta, miks sellised asjad ei tohiks enam kunagi aset leida sellest me küll ei rääkinud, aga minu arust me peaksime selle üle ka mõtlema. Grazie, kolleeg Strujevski. kolleeg Strujevski, palun. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Suur aitäh, Äh, proua esimees, äh, daamid ja härrad, äh, alustuseks tahaksin teid tänada selle eest, et selline küsimus meie päevakorda kuulamisena pandi. mina olin üks nendest inimestest, kes selle taga oli ja tahaksin ka rääkida sellest, miks. loomulikult me peame aru saama, kui suur on selle fenomeni ulatus ja teiseks me peame me vaatama, millised on võimalused sellele fenomenile reageerida ja kolmandaks me peame äh, üritama tuvastada, kui palju on meil võimalik neid äh, hävitatud monumente taastada ja kui palju me saame äh, maailma teavitada sellest, mis toimub. me äh, tõesti peame kiirendama digiteerimisprotsessi, sest isegi Euroopas oleme me näinud, et turistid on nii-öelda nagu ära kulutanud osa meie omaenda keskaegsest ajaloost ja pärandist nii ehm, et me peame saama aru, mida on võimalik teha. tõsi on, et lapsed surevad Aafrikas, sest neil ei ole piisavalt äh, vett, terved külad äh, Süürias, Iraagis hävitatakse, hukatakse, nii et äärmiselt keeruline on kujutada, et me saadame sõjalise missiooni sinna selleks, et kaitsta monumente ja pärandit, mitte aga kaitsta inimesi. nii et äh, me peame olema teadlikud asjade tõelisest ulatusest ja mitte liialdama samas leian ma ka, et on oluline ja ma väga tervitan asjaolu, et me alustasime neid presentatsioone sellega, et me vaatasime Bosnia-Hertsegoviinat, seal oli eh, see hävitatud suur, vana silla foto, aga ehk oleks võimalik eh, mingit parameetrit, mille järgi võimal-, oleks võimalik väärtust hinnata. osad monumendid eh, hävinevad sõjalise sekkumise tõttu Kooti sillad näiteks on hävinud teiste põhjus, teistel põhjustel, aga Süüria puhul me näeme, et monumente ei hävitata mitte sõjalise tegevuse tõttu, mitte sõja tõttu, mitte sellepärast, et on tegemist relvastatud konfliktiga, vaid neid hävitatakse meelega konkreetsetel põhjustel. ja see on tõesti midagi sellist, mida tuleb rõhutada, sest et see on väga erinev lähenemine ISIS hävitab kultuuripärandit, millel on mingisugune vaimne usuline tähendus ja see on äh, rünnak äh, äh, nagu rahva vastu. kuidas teie, härrad, sellisele asjale reageeriksite, sest see on äärmiselt keeruline kuritegevuse tüüp, me peame suutma sellele kuidagi reageerida. nii et mis on ICROM-i eelarve, kas me teame, milline on see nii-öelda riiklik reageering toimuvale kas meil on mingi register või nimekiri sellest, mis on digiteeritud, nii et meil oleks äh, selged andmed kõigi nende monumentide kohta, mis on nüüd hävitatud, mida me oma teleekraanidel oleme hävinemas näinud. kolleeg Sõber, palun. Hvala lepa, da ste uvrstili tako pomembno temo na dnevni red. suur aitäh! kõigepealt äh, tänan, et äh, me täna arutame seda äärmiselt olulist teemat, aitäh, et olete siia kutsunud kõik need eksperdid, kes saavad meile esitada oma seisukohti kultuuripärandi kaitsmise kohta nii Euroopas kui ka välismaal. mul on hea meel märkida, et äh, Haagis on loodud edukas üksus selle küsimusega tegelemiseks aga meil on siiski teatud äh, küsimusi seoses definitsioonidega, mitte ainult äh, äh, kultuurimälestise küsimus, mitte ainult kultuuri hävitamise küsimus, vaid ka genotsiidi küsimus, definitsioonid ei ole selged ja me peaksime genotsiidi äh, definitsiooni laiendama kõigile nendele sündmustele, kus äh, inimesed, inimesi on hukatud poliitilistel põhjustel, näiteks pärast teist maailmasõda, pärast aastat tuhat üheksasada nelikümmend viis. me oleme tänapäeval rääkinud äh, palju Srebrenitsast, aga võib-olla me peaksime rääkima ka kõigist nendest inimestest, kes surid äh, endises Jugoslaavias, kui kommunistlikud jõud võtsid äh, riikides üle juhtimisrolli. me ei räägi siin mitte ainult ühest rahvusest, äh, me räägime siin seitsmest või kaheksast erinevast rahvast, äh, erinevast riigist, mis tekkisid endisest Jugoslaaviast. seda kuritegu ei saa pidada hetkedefinitsiooni järgi genotsiidiks. nii Rooma statuudis kui ka ÜRO-s peaks seda definitsiooni laiendama. ja me peame rääkima ka sellest, kuidas äh, tegeleda kultuuripärandi hävitamise küsimusega, kas tegemist on sõjakuriteoga, mitte just tingimata, aga sellest peame siiski rääkima. kolleeg Pild, palun. Pild Ma question porte sur le site de Palmyre en Syrie. küsimus keskendub Palmyrale Süürias me oleme kolleegiga Šoblega teinud ettepaneku tulla välja resolutsiooniga, et äh, seda kohta kaitsta. Te olete rääkinud siin meetmetest, aga te peaksite tegelema konkreetselt sellega, et ajaloolist pärandit kaitsta ja ISISe levikut tõkestada, aitäh. Luigi Morgano. <clears throat> Luigi Morgano, palun. aitäh, ka mina olen äh, nõus äh, sellega, mis te ütlesite, ma tahaksin tänada teid selle kuulamise korraldamise eest ja tänan ka teid sõnavõttude eest. kolleegid, kes enne mind sõna võtsid, tõid väga hästi välja väga palju erinevaid aspekte, ma leian, et poliitilise valiku mõttes nagu öeldud, peame keskenduma aina rohkem oma küsimused äh, ühes suunas me peame leidma, millised on need sekkumisvõimalused, mis olukorda tegelikult ka muudaksid, et see enam edasini läheks. me võime seda asja ka süvitsi vaadata mitmest aspektist, see, mida rääkisid kolm külalist, on üsna hea ja täpne. mul on paar küsimust. esiteks ennetav aspekt ja välja koolitamine, väljaõpe nende väljaõpe, kes äh, elavad sealkandis, kus äh, see kultuuripärand praegu ohus on ja nad peavad äh, mõistma aina rohkem, et tegemist on väga oluliste objektidega ning nagu iga asjaga, on võimalik ka rohkemat ära teha ja on võimalik rohkem teadlikkust tõsta sellest, et tegemist on tõesti inimkonna kultuuripärandiga ja et see on meie kõigi huvides seda kaitsta. mina tahaksin natukene rohkem seda praegu mõista, sest siin on ka juriidiline alus olemas nii et igasugune hävitamine on ka inimkonna vastune kuritegu. mida me saame konkreetsemalt tänapäeval ära teha? võttes arvesse seda, et ühelt poolt hävitatakse, aga hävitamise kõrval on ka kauplemine, sest see, mis hävitatakse, korjatakse kokku ja viiakse üle piiri välismaale nagu me väga hästi teame, millised need turud on jutumärkides, kes lõpuks need kaubad kokku ostavad ja nõudlus Äh, on ka ju meid puudutav küsimus ja seda arvesse võttes meie õigusaktid, äh, mis läheksid kaugemale siseriiklikust mõõtest, võitlemaks äh, ka sisuliselt nende objektidega kauplemisega et ka-, karistada ka neid, kes äh, ostavad selliseid objekte, sest ka nad aitavad ju niimoodi rüüstamisele kaasa. kolleegid, kes äh, enne mind sõna võtsid, juba äh, käsitlesid positiivsemaid punkte, aga võib-olla tõesti on see üks punkt, mille puhul peaksime rohkem tegutsema ja kiiremalt nii et mina leian, et võib-olla on siin ka arenemisruumi, võttes arvesse hiljuti toimunut ja need lõigud, need lüngad, mis praegu olemas on, peaksid olema täidetud, aitäh! aitäh selle viimase küsimusega, olengi küsimused lõppenud, annan võimaluse teil vastata, aga tahaksin küsida järgnevat. Stefano De Caro ja Lenzerini. rahvusvaheline kogukond ja teadlased, professorid, kas nad on ka kaasatud? Te ütlesite, et ICROM on valitsustevaheline tehniline äh, organisatsioon, aga ka siinkohal võiks minu arvates saada rohkem kasu koostööst ülikoolidega. Vahemere võrgustik on äärmiselt oluline võrgustik ja mul on siin küsimus, rohkem koordinatsiooni toetamise, informatsiooni ja koolitusega tegelevatele osapooltele sellel puhul, kui ülikoolid teeksid rohkem koostööd ICROM-iga, kui selline koostöö on olemas, siis rääkige, millises äh, vormis see toimub. ning Rahvusvaheline Kriminaalkohus, äh, kolleegid juba mainisid seda, ma olen sellega nõus. võib ütelda, et on olemas juriidilised alused. kas teie leiate, et see on piisav? härra Dutetre kas meil on vaja neid tõlgendada või vaadata kohtu statuut üle, sest äh, õiguses on kõik mõjud ette praegu nähtud. palun kommenteerige seda, kas äh, lähme järjekorras? proua Lentserini kõigepealt, härra Lentserini. kümme minutit vastusteks, maksimum, jah, siis kümme minutit. Eh. sest meil on ka teine osa ja kolleegid tahavad hiljem ka sõna saada. kauplemine ja kaubandus jääb siis teisele, see osasse. Not that easy suur tänu, ei ole nii lihtne kõigile endale küsimustele mõne minutiga vastata. jah, see sõjalise sekkumise küsimus, ma tean, see on väga vastuoluline ja mina kinnitan teile, et mina ei ole sõja pooldaja rahvusvaheliste probleemide lahendamisel. jah, sõjaline sekkumine antud juhul on midagi, mida ei saa lahutada inimeste kaitsmise vajadusest. Need peavad olema omavahel seotud. selline on minu seisukoht, et täna me räägime kultuuripärandist ja mina koondasin tähelepanu just sellele poolele, aga on selge, et kõik kuriteod, mis pannakse toime ISISe poolt ja teiste rühmituste poolt, on omavahel väga tihedalt seotud. ja see subjektiivne mõiste kultuuripärand, see ju läheb palju kaugemale sellest, mis on kirjas seitsmekümne teise aasta konventsioonis olulisem on eh, jah, see, et kohapealsed kogukonnad tunnetaksid ja mõistaks oma kultuuripärandit ja sellepärast me räägimegi inimsuse vastastest kuritegudest, nemad ise ei hävita seda kultuuripärandit. Eh, nimelt ISIS üritab eh, nende isikute identiteeti hävitada, kes seal elavad ja seda kultuuripärandi kaudu igasugune sekkumine tähendab seda, et te kaitsete nii kultuuripärandit, mis on kogukondade kultuuri identiteedi tähtis aspekt ja samas eh, ka eh, füüsiliselt kaitstakse neid kogukondi, et nad saaksid säilida seal, nii et need kuriteod on omavahel väga tihedalt seotud, mis toime pannakse kultuuripärani hävitamisel ning kõik see hävitustöö on väga sihilik ja eesmärgiks on just tabada öö, neid kogukondi, kes seal kultuuripärandi piirkondades elavad. nüüd sõjaline sekkumine, kuidas see võiks toimuda, mina ei ole mingi ekspert, erinevas vormis loomulikult. ja tähtis on, et oleks ka poliitiline tahe seda kõike teha. sõjaline sekkumine peab toimuma vajadusepõhiselt, igal konkreetsel juhul. jah, näiteks võib olla tegemist sõjalise toetusega nendele inimestele, kes võitlevad ISISe vastu praegu. mina lihtsalt väljendan oma ideid, leian, et konkreetsetel juhtudel tuleks kaasata rohkem kurde rahvusvahelistesse läbirääkimistesse, sest praegu, tahame või mitte, kurdid on ainsad, kes võitlevad ISISe vastu. nii et ma arvan, et seetõttu tuleks neid toetada. sõjaline sekkumine alustuseks võiks piirduda sellise toetusega. küsiti ka genotsiidi kohta, selle mõiste kohta. ma olen nõus, et genotsiidi defineerimine tuleb uuesti läbi vaadata, hõlmamaks ka kultuuripärandi hävitamist. ma räägin muidugi juriidiliselt, meil on genotsiidi konventsioon, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal ja selle kohaselt on genotsiid ainult kogukonna füüsiline hävitamine ja paraku öö, rahvusvaheline kriminaalkohus, kes on kõige tähtsam öö, asutus, mis rahvusvahelist õigust tõlgendab, on korranud üle, et tegemist on genotsiidi puhul jah, füüsilise hävitamistööga. ja kui ma rääkisin, et kultuuripärandi hävitamine tegelikult ka e, on genotsiidi toimepanek, e, siis praegu kõige edumeelsem seisukoht, mis me saame võtta, on, et genotsiid hõlmaks ka kultuurilist genotsiidi, sest kultuuripärand on väga tähtis minu arvates. ja lõpetuseks. About awareness raising. Mr De Caro again was talking. härra De Caro äh, rääkis teadlikkusest, et inimesed peavad tea-, tundma omaenda pärandit Eh, jah, nendes riikides võib-olla ollakse rohkem huvitatud sellest, et leida midagi süüa-juua, enne kui hakatakse mõtlema oma kultuuripärandi peale, aga teadlikkuse tõstmine tähendab ju seda, et need inimesed pannakse mõistma, et kultuuripärand on otsustav nende väärikuse jaoks ja nende identiteedi jaoks. kui hävitada pärand, hävitatakse ajalugu ja identiteet ja seda ka tulevaste põlvkondade jaoks. palun tehke natuke lühemalt. nii, üritan nüüd vastata kahe kons-, kontseptsiooniga, sest kõikidele küsimustele on raske vastata. teatud mõttes oleme me seitsmekümne teise aasta UNESCO konventsiooni mõju all aga see tuli äh, UNESCO ajaloos üsna hilja vastu võetud. kultuuripärandi mõiste läheb palju kaugemale kultuuripärandi nimekirjast. see pidi olema justkui pea, parimate tavade äh, peamine nimekiri nüüd, kui me tahame vaadata nüüd niisuguse turistliku eesmärgiga tehtud kultuuripärandite eh, nimekirja, siis siin on Palmira ja võib-olla on seal nimekirjas, aga seal need sajad teised eh, pärandid, mida on rünnatud, praegu ei ole ajakirjanduses tegemist on ju reaktsiooniga, kui ma tahan oma hävitamise võimetele reklaami teha, siis ma kindlasti hävitan selle ära, mis on ajakirjades kõige rohkem käsitlust saanud. ning äh, see on me-, meedia mõttes äh, väga tähenduslik, aga see pärand, mis meil on koos, mis on selline haridussüsteemi üks osa, mis põhineb ajalool, on midagi palju laiemat nii et ühelt poolt on selline poliitiline ja meedia öö, aspekt, kus räägitakse universaalsetest väärtustest ja teiselt poolt on lahendamata küsimus riiklikust, rahvuslikust identiteedist. kõik meie riigid, Itaalia, Saksamaa ja teised, on pärit üheksateistkümnendast sajandist suuremalt osalt, siis loodi riigi mõiste, rahvuse mõiste, mõiste ja selline ühtsus või kultuuriline ühtsus laiemas tähenduses kadus ning rõhuti pigem ühele kultuurilisele identiteedile kui teistele ja need kuidagi vastandati ka üksteisele. UNESCO üks põhimõtteid on mitmekesisuse jagamine selline suur kultuuripärand, mis meid defineerib inimkonnale jaoks. me ei taha ütelda, et see identiteet on kuidagi vastuolus teistele ja on kuidagi sõja põhjuseks. sõjad on kindlasti mineviku pärand meil, aga me, kui me praegu õiges suunas ei lähe, siis luuakse aina rohkem võimalusi uuteks sõdadeks. kultuuriline identiteet on väga keeruline mõista. Kolosseum Roomas, kes seda hakkab äh, haldama ja, ja hooldama, kas hiinlased või? meie praegune olukord on palju keerulisem, kui see oli üheksateistkümnendal sajandil. me peame töötama hakkama kogukonna jaoks, et kogukond mõt-, mõistaks, et mitmekesisus on väärtus aitäh, see mõte oli väga oluline. härra Tütetre, palun. aitäh, ma teen väga kiiresti ja üritan vastata nüüd kõigile küsimustele. see küsimus, mis puudutas äh, rahva poolt kaitstavat kultuuripärandit ja kui nende enda elu on ohus, mida siis teha Mali puhul? Äh, siin ei ole midagi konfidentsiaalset, kui ma seda välja ütlen, sest äh, elanikkond kaitses äh, väga suurt osa raamatukogus olevatest teostest, nii et me näeme, et teadlikkus ja isiklik side kultuuriga ja, ja kult-, kunstiteostega võimaldas rahvastikul endal kaitsta neid, seda pärandit, ehkki nad ise olid väga raskes olukorras välisvõitlejate küsimus kes, need, kes tulevad tagasi Süüriast, Iraagist, need videod, mis me näeme, kohus ei järgi neid isikuid, kes tagasi tulevad. seda peab tegema riik ise ja jälgima neid isikuid, kes tema territooriumile tulevad. siin on praegu väga palju öö, neid isikuid, kes tagasi on tulnud ning meil on erinevaid mooduseid, sotsiaalmeedia ja nii edasi, mille abil tuvastada need, need isikud ja erinevad tehnikad, mis meid väga palju aitavad. Te mainisite siin digiteerimist. mõistagi on see ülioluline. on olemas erinevaid tehnikaid, kuidas taastada 3D-s äh, neid teoseid, see võimaldab meil neid monumente hiljem äh, Ähm, üles ehitada ja siis on võimalik ka näidata, milline ta oli enne hävitamist ja siis pärast hävitamist ja niimoodi on võimalik ka tõendada, et mingi hävitamine on toimunud. on võimalik ka võtta arvesse seda, et võib-olla on teisigi aspekte, äh, miks see monument hävinud on, võib-olla ka kliima pärast või, või ähm, muudel põhjustel, aga mis puudutab nüüd tekstide tõlgendamise küsimust ja võib-olla vaadata protokoll üle, siis mina tahaksin ütelda, et see arsenal, mis praegu sellel riigil on käsutuses inimkonnavastaste tegude puhul ja samuti ka sõjakuritegude puhul, on järgnevad, me üritame äh, kohus tegeleb praegu näiteks Malis nende kuritegudega ja me kogume tõendeid seal kohapeal. ülioluline on selle riigi endaga ko koostööd teha. mis puudutab isiklikku mõõdet, siis äh, ma tahaksin ütelda, et me peaksime laiendama genotsiidi mõistet kult-, kultuuriväärtuste hävitamisega, sest niimoodi hävitatakse mälu ja niimoodi ei ole võimalik põlvkondadel eh, ennast kuidagi eh, identifitseerida ega taastada oma minevikku ja see on väga problemaatiline. ja mõistagi leian ma siin, et eh, riigid peaksid ühenda, ühendama oma jõupingutused ja statuudi alusel on seda võimalik teha aitäh eh, esimesele paneelile, teie sõnavõtud olid väga hinnalised, meil on ka kirjalikud eh, teie tekstid olemas, ehk saaksite meil need, meile need anda, me saadame need teistele laiali, palun istuge nüüd saali ja ma kutsun teise ümarlaua külalisi tulema siia poodiumi taha sõna võtma ja nüüd ma tutvustan teile neid, et aega võita, sest me oleme natukene hiljunud oma sõnavõttudega. palun tulge siia. teine ümarlõud on keskendunud kultuuripärandi kauplemisega seotud küsimustele. meil on olnud kaks resolutsiooni kahe tuhande kolmeteistkümnendast, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, üks puudutab Iraaki, teine Süüriat aga Euroopa Liidil, Liidul on siin samuti ähm, võimalus äh, ennast äh, kurssi viia sellega, mis on toimumas ja mis tuleb veel ära teha. Allora, noi abbiamo con noi niisiis, palun istuge, ma tutvustan teid, vasakul on Marc-André Renault, kes on Genfi ülikoolist, kes äh, käsitleb rahvusvahelist õigust, mis puudutab ebaseadusliku kultuuripärandiga kauplemist ja siis on Eduard Blanche UNESCO-st ja Fabrizio Pannone Interpolist. Lähme samas järjekorras edasi, palun, annan sõna professor Marc-André Renaule. Merci beaucoup, euh, madame la présidente, mesdames et messieurs, euh, c'est aitäh, proua esinaine, daamid ja härrad tegemist on üliolulise küsimusega ja me kuulsime juba siin sõnavõtte äh, samal teemal, ebaseadliku kultuuripärandiga kauplemine äh, pärast äh, konfliktiolukordi, sellise nagu me teame teda praegusel kujul Süürias ja Iraagis me peame keskenduma sellele, mis siin ära saab teha Euroopa Liidus ja ma näen siin kolme meedet kõigepealt koha peal impordiküsimused ja siis ka need meetmed, mis tegelevad äh, tagastamisega. aga kõigepealt ma tahaksin rääkida praegusest õiguslikust raamistikust, see põhineb rahvusvahelistele tekstidele, millest siin juba räägiti, Eduard Blanche räägib neist veel edasi, UNESCO konventsioon tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast, UNITROAT tuhat üheksasada üheksakümmend viis, siin on ka teisi olulisi tekste, eriti just Haagi konventsioon tuhande üheksasaja viiekümne neljandast aastast ja selle esimene protokoll, mis anu-, unustatakse väga sageli ära, mis võeti samuti vastu viiekümne neljandal aastal ja mis on võimalik, mille abil on võimalik rüüstamisi ennetada okupatsiooni ajal ja siis on ka hilisem äh, tekst äh, ehk siis äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, sellest on räägitud, see on siis kaheteistkümnendast veebruarist kaks tuhat viisteist, selle numbris on kaks tuhat ükssada üheksakümmend üheksa, seega meil on väga laialdane õiguslik raamistik, aga nüüd konkreetsemalt. millised on kohapealsed meetmed, mida kasutada? ennekõike on vaja lihtsustada seda, et rahvusvahelist õigust saaks kasutada selleks, et rüüstamist ennetada. mida Euroopa Liit saaks siin ära teha? minu arvates saaks ta teha koostööd, kaitsemaks kultuuripärandit ja musee-, muuseume selleks, et ohuperioodidel ähm, ohus olevaid äh, objekte kaitsta. siin Malist on siin räägitud päris palju, kodanikuühiskond on siin väga palju tegutsenud selleks, et neid kunstiteoseid äh, päästa. näiteks Timbuktu käsikirjad on need, mida, mille päästis kohalik kogukond, nii et siin saab väga palju ära teha. nii et on võimalik ka ette näha safe haven'it äh, või siis varjupaikade loomist äh, kultuuriväärtuste jaoks, kas siis kohapeal või välismaal, mille abil oleks võimalik äh, paremini kaitsta neid kultuuripärandeid. sellised safe haven'id või varjupaigad on ka Šveitsi seaduses praegu ette nähtud, mina olen šveitslane ja tahaksin ütelda, et meil on niisugune föderaalseadus kultuuripärandi kaitsmiseks ka, ka, relvastatud konfliktide või katastroofide puhul ja sellega luuakse võimalus safe haven'ide varjupaikade loomiseks, nii et siin võib tuua ka paralleele ja mm, pakkuda välja teisi võimalusi, mis võiksid Euroopa Liitu rohkem äh, puudutada kõigepealt, see oli esiteks, teiseks impordikontroll, mulle tundub see olevat ülioluline. väga range impordikontroll. Euroopa Liidu õiguses on teil praegusel hetkel olemas ekspordikontroll, teil on olemas määrused, määrus, mis sellist kontrolli võimaldab, aga mis puudutab importi, siis seda ei ole. väga vähe on ja see on ka normaalne, sellepärast et äh, me ei saa ju äh, seda kontrollida kogu aeg, mis siseneb riiki, vaid pigem kontrollime seda, mis väljub. aga kui on sellised riskiolukorrad nagu Iraagi või Süüria puhul, siis on ülioluline, et ka importi kontrollitaks. ja see on ka teie resolutsiooni üks äh, eesmärke, selline kontroll välja pakkuda aga seda ei ole ju väga keeruline tegelikult teha, on vaja küll jõupingutusi, aga samas tuleks äh, vaadata äh, läbi, et äkki võiks olla mingi ekspordi e, ehm, ehm, luba, äh, sii-, deklaratsioon, siis on kõik korras, aga kui seda deklaratsiooni ei ole, siis on tegemist rikkumisega. nii et äh, teatud konkreetsetel puhkudel, kui on olemas kahepoolsed kokkulepped kahe riigi vahel, siis on seda võimalik teha, aga kogu Euroopa Liidu tana, tasandil võiks seda samuti ette näha Iraagi ja Süüria puhul ja kolmandaks, millega on tegemist, tegemist äh, kui on ebaseadusliku impordiga tegemist ja ei ole suudetud selle Euroopasse toomist vältida, siis on vaja paika panna tagastamise süsteem, mis ka toimiks, et päritoluriik saaks selle kunstiteose tagasi näiteks. nii et teie olete selle oma äh, Euroopa Liidu õiguses sellised võimalused ette näinud, meil on olemas hiljutine direktiiv, mis, mida üle vaadatakse nii et äh, see on äh, UNITROIT-i äh, üheksakümne viienda aasta konventsiooni viiendas artiklis samuti ette nähtud, nii et me peaksime panema paika sellise süsteemi, mis tugineks selle kunstiteose tagastamisele päritoluriiki, Iraak ja Süüria on siis põhiliselt need riigid, millest me tänapäeval räägime ja kui tegemist on kultuuripärandiga, selle objekti puhul, siis see peaks automaatselt toimuma, selline tagastamine. ja loodetavasti Euroopa direktiiv äh, seda ka ette näeb ja need piirkonnad sinna ka kaasatakse. kas siis äh, tagastada kohe või pärast konflikti lõppu, mõistagi on see natukene problemaatiline, seda tuleks veel käsitleda, seda küsimust, aga võib ette näha süsteemi sellised safe haven'id, varjupaigad, nagu juba mainisin, kus neid äh, objekte siis hoitakse enne, kui nad tagastatakse äh, päritoluriiki. ja lõpetuseks äh, riigid, kes on vastu võtnud sellise tagastamise süsteemi, on täheldanud seda, et vabatahtlik tagastamine on äh, justkui õitsele löönud, nii et kui mõned isikud on leidnud äh, sellised ebaseaduslikult sisenenud äh, objekte, siis nad ei ole tahtnud neid endale jätta, sellepärast et sanktsioonid on väga karmid, nii et nad saadavad nad tagasi, need objektid. Genfi puhul on väga palju seda juhtunud, näiteks bareljeef, mis oli pärit Nimrudist, jõudis Šveitsi ja see tagastati vabatahtlikult ühe kollektsionääri poolt, kes selle oli ostnud, sest ta öö, märkas, et tegemist oli ebaseaduslikult sisenenud objektiga ja ta oleks saanud väga ranged karistused, kui ta poleks seda teinud. nii et me saame safe haven'i ja varjupaikadega öö, tegutsema, siis peame kontrollima importi ning kolmandaks, kui me soodustame tagastamist, kui me seda kõike saaksime teha, siis me oleme juba väga palju ära teinud ja loodetavasti loodetavasti Euroopa Liit selles suunas ka liigub. aitäh väga selge sõnavõtu eest ja väga konkreetsete ettepanekute eest. nüüd annaksin sõna Eduard Blanchile UNESCO esindajale, kes räägib meile UNESCO konventsioonist, millest on siin väga palju ka räägitud, kus on konkreetsed meetmed, mille abil on võimalik ebaseadlik import ära keelata ja samuti ka kultuuriväärtuste edastamine. aitäh, aitäh, et mind siia kutsusite. me oleme teinud koostööd juba meie UNESCO esindajatega eelnemiste kuulamiste puhul ja me tahaksime teid tänada, et äh, teie komisjoni selle töö eest äh, ja Unitro puhul samuti, see meie jaoks väga julgustab. siinkohal räägin UNESCO kolleegide nimel proua Pookova, aga samuti ka Unitro kolleegi nimel, kes meiega koostööd teeb. sellest juba enne räägiti, aga ma tahaksin lihtsalt äh, teile meelde tuletada seda, milline on õiguslik alus, mille alusel me töötame, kuus konventsiooni, UNESCO konventsioon, sellele me põhineme ebaseadusliku kultuuripärandiga võitlemises ning UNITROA üheksakümne viienda aasta konventsioon tagastamise puh-, puhu-, kohta ning see on äh, praegu täna ka ja siis UNESCO konventsioon UNESCO konventsioon tuhat üheksasaja seitsmekümnendast aastast on kõige aluseks rahvusvahelise koostöö tegemiseks ja tagastamiseks. sada kakskümmend üheksa liikmesriiki, eelmisel nädalal ühines saja kahekümne üheksandana Luksemburg meiega, see julgustab meid väga suuresti Iirimaa, Läti ja Malta ühinevad äh, varsti, võib-olla selle aasta lõpus juba, loodan seda, et see nii toi-, toimub, et see nii toimub ja Euroopa Liit on väga suureks eeskujuks ülejäänud maailmale. mis puudutab äh, unitariaat, siis äh, seal on kolmkümmend seitse riiki osalevad, te näete, et hiljuti on just need päritoluriigid, kes UNITRO-ga on liitunud mitte ükski tururiikidest seal ei osale ja me tahaksime, et riigid teeksid jõupingutusi selle nimel, et UNITROA tagastamise süsteem toimima hakkaks selleks, et vältida seda, et Lähis-Idas toimuv monumentide hävitamine lõpeks ning mida rohkem riike UNIT röoaga ühinevad, seda rohkem on meil võimalik ära teha. meil on koostöö Euroopa Liiduga juba ammusest ajast ning äh, meil on seda tehtud Kuldneti kaudu ja samuti ka Jaesi toetus äh, programm, mehhanismi kaudu Marrakechis olid meil Aafrika riikidega koostööprogrammid, äh, mis puudutavasid ebaseaduslikku kauplemist Aafrikas. ma leian, et tegemist on väga olulise küsimusega Süüria kultuuripärandi kaitsmiseks. Äh, ähm, see Euroopa Liit toetab seda kahe miljoni euroga meie eesmärgiks on aidata kaasa rahu taastamisele ning eh, toeta- ja toetada Süüria rahvast eh, jätkusuutliku arengu eh, tagamiseks ja selleks nad saaksid oma kultuuripärandit ka hiljem üles ehitada. meil on Beirutis ka kontor ning meil on rahvusvaheline vaatluskeskus, mis võimaldab lähemalt jälgida kohapeal toimuvat, seda hävitustööd, rüüstamist ja kahju, kas see on siis kinnisvarad või, või vallasvaraga tegemist, arheoloogilised ähm, monumendid ja ka muud ja üritame siis ka sellist mittemateriaalset kultuuripärandit kaitsta hiljutised tegevused äh, antud UNESCO ja Euroopa Liidu projekti raames. Palmiira valmistab väga suurt muret, sellest äh, Palmiira sümbollõvi on hävitatud seda on kahjustatud siis väga suuresti ja siis erinevad äh, kohaliku rahvastiku poolt au sees olnud kohad, näiteks Ähm, pühakojad ja, ja ka vanad hauad ning ähm, osad risikud, isikud on suutnud äh, siis äh, Palmirast välja viia ja kaitsta väga palju kunstiteoseid, äh, ehkki paraku öö, väga palju on ikkagi muuseumisse alles jäänud seda materjali, mida, mida nüüd ISIS hävitada saab. see on, meil on ka erinevate ekspertide äh, grupp, kes tegelevad Süüria kultuuripärandiga, meil on üle saja kahekümne eksperdi, kes on äh, registreerinud, kes äh, tegelevad just kohapeal olevaga niimoodi on meil võimalik omavahel võrgustiku kaudu informatsiooni vahendada ja meil on vaja ka interneti kaudu siis äh, küsimusi või taotlusi esitada. poolteist aastat tagasi me lõime vaatluskeskuse, see on siis järgnev. ma, see on natukene laialivalguv siin ekraanil, aga meil on väga palju rahvusvahelisi eksperte seal ja see on selline ekspertide võrgustik, kus on äh, Äh, vahetatakse turvaliselt informatsiooni ja on konkreetsemad töötoad, äh, mis tegelevad äh, kultuuripärandi kaitsmise küsimustega. esimene kohtumine toimus oktoobris kaks tuhat neliteist Aleppo muuseumi kohta ning siis teine toimus kaks tuhat neliteist novembris, see rääkis varastatud esemest, esemetest, siis äh, me tegime infokursuse samuti ka tollitöötajatega, sellepärast et tegemist on piirkondliku probleemiga, aga samas ka rahvusvahelise probleemiga, sest kaubandus on väga kiire ning siis äh, äh, päädesime informatsiooni ka mittemateriaalsete pärandite kohta. selles koduleheküljel te näete ka statistilisi andmeid üle saja isiku said koolitust äh, kursuste kaudu, kes olid pärit Süüriast, samas ka piirnevatest riikidest. peadirektor on kõiki partnereid kaasanud, Interpol mõistagi, äh, äh, ODCD ja teised, kes üritavad Euroopa Liiduga koostööd teha selleks, et edasi minna konkreetsemate sammudega UNITRO, Interpol, ICROM, ICOMOS, ICOM ja ÜRO erinevad äh, organisatsioonid, te näete, et meil on äh, resolutsioon kaks tuhat ükssada üheksakümmend üheksa kõige aluseks, äh, peaaegu kõik maailma riigid äh, peavad selle resolutsiooni rakendamise kohta aru andma, eriti mis puudutab UNESCO kultuuripärandit, siis UNESCO ja Interpol võtavad seda, seda infot vastu ja töötlevad seda, meil on umbes kolmkümmend riigi, kes on vastused juba andnud nendele meie küsimustikele ning meil on väga palju huvitavat informatsiooni, olulist informatsiooni. Euroopa direktiivi ülevaatamine leiab väga sageli mainimist nendes vastutes ja siin räägitakse ka piirkondlikest poliitilistest otsustest ja meetmetest. nüüd võib-olla lõpetaksin, sest aeg lipsab käest mis me täna saaksime ära teha? meil on infot äh, raske jagada, mis tuleb UNESCO-st ja mis läheb meie int-, äh, partnerite kaudu Interpoli. me ei tea täpselt, äh, kust ja kuhu läheb see kultuuripärand. Ähm, me üritame erinevate kultuuriasutustega, muuseumidega ühenduses hoida ning tegemist on ebaseadusliku turuga, see läheb eratu-, eraisikutele, kes eh, ilma südametunnistuse piinadeta piiril ostavad neid asju, mis tulevad siis eh, Iraagist ja, ja Süüriast. ning eh, järgnevad aastad on siin olulise tähtsusega, sest siin on väga palju ka võltsinguid, mis ringluses on, eksperdid on seda meile öelnud ning äh, lisaks sellele on ka dokumentatsioon, mis on võltsitud, äh, ekspordisertifikaadid äh, näiteks, mida saab võltsida, et meil on vaja tõhustada oma poliitikaid selleks, et ekspordideklaratsioonid oleksid ähm, siin turvalisemad, loeme, oleme kindlad, et teie meid siin toetate tegemist on väikeste esemetega, väikeste tükkidega, mis, mida saab äh, näiteks ära äh, peita ja väga paljud koduleheküljed, kus neid välja pakutakse, ei äh, ole kontrolli all. tahaksin öelda, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil vaadata üle riiklikud õigusaktid, kriminaal, kriminaalkoodeksit tuleb rangemaks muuta ning äh, on vaja ka konventsiooni kolmas artikkel äh, ratifitseerida ja liikmesriigid peaksid selle ratifitseerimise kindlasti läbi viima. Need, see olid need siis põhipunktid, mida ma tahtsin käsitleda. loodame teie peale, et see ratifitseerimine toimub ja liikmesriikide seadused ka harmoneeritakse et äh, liikmesriikides nähtakse asju samamoodi samuti serti-, ekspordisertifikaatide harmoneerimise küsimused, et äh, näiteks mõnedel esemetel võib, et need esemete sertifikatsioonid oleksid ühtlustatud, äh, kriminaalkoodeksi tugevdamine, politseialane koostöö, selle tugevdamine, teadlikkuse tõstmise kampaaniad, luureandmete jagamine see on väga tundlik teema, mille puhul Interpol äh, on olnud suurtes raskustes, nad ei saa endale, endale teavet ja siis ka rahapesu küsimused. aitäh, väga keeruline nimekiri. aitäh selle sõnavõtu eest. annan sõna Fabrizio Pannonele Interpolist. enne me rääkisime andme baasist varastatud äh, objektide puhul, kuidas seda saaks instrumendina ära kasutada, võitlemaks ebaseadusliku kauplemise vastu kaheksakümmend minutit, palun? For... suur tänu selle võimaluse eest osaleda teie avalikul kuulamisel. aitäh, et kutsusite Interpoli siia. mul paluti tutvustada ühte konkreetset instrumenti, mis aitab võidelda kultuurikaupadega illegaalse kaubitsemise vastu, aga pärast, kui teil on küsimusi, kuidas toimub koostöö äh, õiguskaitseasutuste vahel selles valdkonnas, siis ma olen valmis vastama kultuurikaupade varastamine, illegaalne salakaubandus jätab riigid ilma nende kultuuri ja kunstipärandist ja samal mõjutab see ka legaalset kaubandust, tohutut kasu saada need kurjategijad, kes tegelevad sellega ja vägivaldki kasvab ja seosed organiseeritud kuritegevusega üha tihenevad ja see kõik on suureks ohuks ühiskonnale ebaseaduslik kaubitsemine on üleilmne nähtus ja äh, et tõhusalt nende vastu võidelda, äh, tuleb ka tegutseda rahvusvahelisel tasandil. selleks, et tõhusalt äh, võidelda selle nähtuse vastu, on Interpol aastal üheksakümmend viis liikmesriikide käsutusse andnud varastatud kunstiesemete andmebaasi, ja miks on väga tähtis selline andmebaas? väga tähtis on, et ma selgitaksin, et väga keeruline on kaitsta midagi, pea võimatu kaitsta midagi, millest ei teata ja e, kultuurikaubad, kui nad on, esemed, kui nad on illegaalselt välja kaevatud maast, e, siis on väga raske neile jälile jõuda ja sellepärast on väga tähtis, et riigid ise registreeriksid oma äh, kultuuriesemed ja et äh, ka registreeriksid vargusjuhtumid. ja siis on ka tähtis tagada juurdepääs rahvusvahelised otsingute, päringute tegemiseks sellesse registrisse, et kiiresti leida üles need varastatud, röövitud kaubad ja kindlasti selline andmebaas äh, suurendab meie võitluse efektiivsust. Äh, Euroopa Nõukogugi on tegelikult selle probleemiga rääkinud, kuivõrd tähtis on võidelda kultuurikaupade illegaalse kaubitsemise vastu aastal kaks tuhat kaheksa. Euroopa Nõukogu toetas Interpoli samme äh, just Interpoli andmebaasi täiustamisel ja automaatse infovahetuse süsteemi Eh, loomisel. tähtis on, et liikmesriigid saaksid eh, päringuid teha sellesse andmebaasi kasutades eh, viimaseid tehnoloogia saavutusi ja otsingumootoreid ja nii aastal kaks tuhat üheksa Interpoli peasekretäriaat otsustas, et loob töörühma. ja sinna töörühma kuulusid politsei esindajad, kes tegelevad just kultuuripärandiga ebaseadusliku kauplemise küsimustega üheksas riigis. ja kaks kohtumist toimusid aastal kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme ja selle tulemusena jõuti konsensusele, et on kolm varianti, mis vajavad põhjalikumat uurimist ja eesmärgiks on moderniseerida Interpoli varastatud kultuuriartiklite andmebaasi. siin ekraanil te näete, et on võimalik taotleda juurdepääsu meie andmebaasile. ja kui te olete saanud eh, password'i ja kasutaja ID info, siis saate eh, juba siseneda andmebaasi ja teostada otsinguid ja just äh, need järeldused tingisid, et seitsmeteistkümnendal oktoobril aastal kaks tuhat üksteist Itaalia äh, karba-, karabineeride eriüksus, kes tegeleb kultuurikaupade kaitsega, esitas projekti, mille eesmärgiks on äh, Interpoli andmebaasi moderniseerida. ISEK programmile ja Euroopa Komisjonile esitati see ettepanek ja viisteist liikmesriiki ühines selle projektiga. ja Interpoli peasekretäriaat on äh, assotsieerunud partneriks selles projektiks. projekti nimi on Psühhe ja see tuleb lõpule viia aastal kaks tuhat viisteist, kahekümne seitsmendaks augustiks, see on juba järgmise kuu lõpuks ja eesmärgiks on järgmised meetmed. kõigepealt rakendada formateeritud sõnumite süsteemi Antepoli andmebaasis selleks, et soodustada andmete sisestamist sellesse andmebaasi. teine samm on välja töötada veebiteenused, mis võimaldavad otseselt andmeid edastada Itaalia andmebaasist mis meil on varastatud kultuurikaupade eh, kohta, sisestada, edastada need andmed Interpoli andmebaasi. proua Kosta ka juba rääkis sellest. ja tulevikus eh, on kõikidel osalisriikidel eh, võimalik seda teha. sada üheksa Interpoli liikmesriigid saavad otse sisestada informatsiooni andmebaasi. ja kolmas meede, kolmas samm on kujutiste võrdluse instrumenti integreerimine selleks, et otsinguid oleks kergem teostada. ja viimane meede, me tutvustame projekti tulemusi mitmesugustel koolitustel Äh, mida me korraldame õiguskaitseorganitele, kes hakkavad kasutama seda süsteemi. ja lõpetuseks kultuuripärandi kaitsmine äh, äh, nii rahvuslikul kui ka rahvusvahelisel tasandil vaja valdkondade vahelist lähenemisviisi, on vaja kaasata mitte ainult julgeoleku ja õiguskaitse asutused, vaid ka partnerid, kes tegelevad kultuuripärandi teemadega ja tähtis on, et kõigil on oma roll täita ühise eesmärgi saavutamiseks. selleks, et see lähenemisviis äh, oleks hõlpsam ja et infot saaks paremini vahetada varastatud ja kadunud kultuurikaupade äh, kohta kõikide osaliste vahel, ka rahvusvaheliste organisatsioonide, muuseumide, kunsti, kaupmeeste, ekspertide vahel. selleks augustis kaks tuhat üheksa pani Interpol oma varastatud kultuurikaupade andmebaasi üles netti. see toimus aastal kaks tuhat üheksa ja nüüd on kõikidele maailmas see andmebaas kättesaadav, kui nad tahavad teha otsinguid ja kontrollida öö, äh, neid objekte, mis seal andmebaasis on, piisab lihtsalt öö, äh, sellest, kui te lähete meie veebilehele ja palute omale kasutaja ID-d ja eh, ka eh, salasõna ja selline juurdepääs on täiesti tasuta meie andmebaasile. augustis kaks tuhat viisteist on Interpoli eh, andmebaasi pealehekülg juba teistsuguse välimusega me muudame selle paremini ligipääsetavaks, lihtsam saab olema andmebaasi kasutada ja seal otsinguid teostada, nii et kui te tahate seda juurdepääsu, siis palun võtke meiega ühendust. aitäh, see projekt, psühheprojekt on äärmiselt luba, lubav, väga huvitav tõepoolest, see on, võimaldab meil äh, minna selles suunas, mis me soovime, nimelt dokumentatsiooni ühtlustamine ja koondamine, nii et äh, kes sõna tahavad, äh, saavad seda kaheks minutiks, sest muidu meil aega ei ole. Strojevski, Grammatikakis, Trüppel ja Soidrova. Strojevski, palun. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za te informacje, bardzo interesujące. suur aitäh, sooviksin tänada kõiki soojalt väga huvitava esitatud informatsiooni eest ja mul on küsimus härra Fabrizio Panonile on äh, tulnud info, et äh, kuus tuhat objekti, äh, mida Interpol otsib saja kahekümnes riigis. mõned aastad tagasi olin mina Poola kultuuriminister ja ka meie leidsime vahendeid selleks, et saaks leida üles kõik sellised varastatud objektid ja seal puudutas kaheksakümmend tuhandet objekti, oli varastatud Renault teoseid ja nii edasi. me peame muidugi vaatama, kuivõrd tõhus on see otsimine näiteks oktsiooni korraldajate kataloogide jälgimine, tahaksin kuulda teie käest, kuidas see teil on paika pandud? härra Grammatikakis, palun presidendina mina tahaksin mainida ühte kogemust, mida mainisite ka teie. visiit Amfipolisse, äh, Verginasse ja Thessalonikisse. Äh, mul oli hea meel kuulda, et te seda mainisite, et äh, see oli niivõrd edukas ka poliitilisest seisukohast ja nüüd see toobki mind mu küsimuseni see on samuti seotud eh, ebaseadusliku eh, kauplemisega, majanduslik aspekt, UNESCO ja Interpoli aspekt, eh, ma arvan, et see, need on kõik omavahel seotud. tahaksin teile rääkida veel ühest asjast Elgeni äh, äh, marmori Kreekasse tagasitoomine. nagu te teate, siis pooled äh, marmortahvlid viidi ära vägivaldselt Ottomani impeeriumi ajastul. Äh, lord Elgin viis nad minema ja on äh, loomulikult tehtud mitmeid katseid nad Kreekasse tagasi tuua. tegemist on äärmiselt tundliku küsimusega. nüüd me oleme saanud analüüsi Briti muuseumilt selle kohta, milline olukord on ja nemad äh, tuvastasid, et äh, me ei saa neid marmortahvleid tagasi, sest et meil ei ole äh, kohaseid kohti, kuhu neid panna, aga nagu ilus Akropoli muuseum Kreekas, mis on toonud välja imetluse kõigi poolt, kes seda näinud on, aga kahjuks ei ole neid marmortahvleid tagasi toodud ja äh, Äh, selle koha peal, kus need tahvlid peaksid olema, on tühik. seetõttu tahaksin teada, mida, milline on, oleks UNESCO ametlik positsioon selles küsimuses, sest äh, see on osa meie kultuuripärandist ja kuigi UNESCO ilmselt on üritanud siin vahendada siis äh, nad on äh, tagasi lükatud. minu küsimus seega on kõigile kolmele kõnelejale, sest et äh, see on seotud kõigi kolme teemaga, milline on teie positsioon selles väga konkreetses olukorras? tahaksin teie käest kuulda, tahaksin ka teada, millist nõu te annaksite Kreekale, et äh, oleks võimalik sellele äärmiselt olulisele küsimusele leida lahendus. ja ma arvan, et see oleks väga heaks suuniseks ka meile siin komisjonis. proua Trüppel, palun. ja siis härra Strovik ja see on kõnelejate nimekiri lõpp aitäh sõnavõttude eest, oli väga huvitav ja äh, mul on jäänud mulje, et te üritate teha koostööd, aga mina tahaksin teada, kas äh, Äh, nende institutsioonide vahel, mida te esindate, kas oleks võimalus isegi paremini teha koostööd ja kuigi te olete üritanud saavutada paremaid andmebaase, selget ülevaadet sellest, mida oleks võimalik teha äh, kultuuripärandi ebaseadusliku kauplemise vastu, siis kas on olemas äh, konkreetsed arvud selle kohta, milline see summa on kunstid ei teosta väärtused, väärtus, mis endiselt illegaalselt Euroopa Liitu siseneb, hoolimata kõigi teie viimaste aastate pingutustest. seda tahaksin teada, milline on progress äh, identifitseerimisel ja mis te arvate, kui suur on endiselt see summa, mida on väärt need tööd, mis saabuvad Euroopa Liitu illegaalselt? kolleeg Soidrova, palun. Euh, aitäh ka mina tahaksin tänada eksperte, kes tulid siia ja jagasid meiega oma kogemust oma kutsealalt. nii et kui, ma arvan, et te teete kõik, mis on võimalik teie valdkonnas, aga ma esitan teile küsimuse härra Fabrizio Panone kultuuri pärandi ja kunstiteoste ebaseaduslik äh, kauplemine, see teema on äärmiselt keeruline endiselt, aga ma leian, et teie töö on olnud üsna edukas. Te olete pannud, teinud nimekirja, koostanud ühe nimekirja, see on selline justkui register, aga kas on ka mingeid näiteid et neid võetakse sealt ka ära, kas toimub mingi ringlus? me teame, et äh, te kasutate seda registrit kasutamaks või leidmaks nende omanikke, nende kunstiteoste omanikke kas te olete nende teoste omanikke leidnud selle nimekirja kaudu, kas te saate anda ka, kui palju on ringluses äh, neid teoseid? või kui palju neid siis ka ära võtate, ma ei tea, kas te saite minust aru? ma ei tea, kas te ikka saite must aru? saite, aitäh per, per comodità rispond-. mugavuse tõttu vastan itaalia keeles. esimene küsimus, paraku me ei räägi siin äh, tuhandest ja kahekümnest äh, objektist, vaid räägime miljonitest objektidest, millega kaubeldakse, mis on varastatud, millel on mingi sertifikaat, mis on justkui tõupuhtad me peame sinna lisama, nagu ma enne juba ütlesin, kõik ebaseaduslikult äh, kaevatud, äh, kaevandatud äh, objektid või mis on muuseumite ladudes või muuseumides, aga mis ei ole registreeritud, kõik need ebaseaduslike äh, kaevamistega saadud objektid, mis on siis võib-olla ka varastatud, mis poodidesse jõuavad, aga mis ei ole registreeritud, nii et meil on siin väga palju erinevaid kultuuriobjekte, me ei räägi ainult siin skulptuuridest, maalidest, vaid ka käsikirjadest sellistest lehtedest või dokumentidest, mis on muuseumidest varastatud ja mis on viidud turule ja kui need objektid leitakse, siis alles avastatakse, et sellised asjad olemas on. nii et vastan ka teisele küsimusele. kas nüüd kuidagi numbritesse panna meie õnnestumisi, see on väga raske, sest väga raske on mõista, aru saada, kui palju erinevaid uurimusi või juurdlusi on käimas kultuuripärandi osas, teine problemaatika sest me üritame meelde tuletada kõikidele, vähemalt mina teen seda kõikides oma sõnavõttudes, kõikide konverentside puhul, kui ma lähen, et äh, politsei juurdlus on peaaegu samasugune kõikides valdkondades. ja see on ka põhjus, miks ma oma PowerPoint äh, lõpetan alati sama pildiga, no mida te siin näete. politsei ülesanne on tuvastada need kurjategijad ja sundida neilt andma informatsiooni ja viia nad kohtu ette, et nad saaksid karistada. kultuuripärandi puhul ja objektide puhul on probleemiks see, et need on seaduslikud objektid aga nende objektidega ka kauplemine on ebaseaduslik. mis asi on ebaseaduslik? ebaseaduslik on müüa objekti, millel on ka seaduslik päritolu ja, või ebaseaduslik päritolu, vabandust. ja selle tuvastamine on üsna keeruline ma olen töötanud karabinjeerina ka antud valdkonnas ja väga mitu aastat on meil olnud probleeme sellega, kuidas rakendada Euroopa direktiivi üheksakümmend seitse, üheksakümne seitsmendast aastast, sest äh, demonstreerida seda, kust see objekt on tulnud, on vaja näidata täpselt mis aastal või mis kuupäeval on ta väljunud sellest riigist ja ebaseaduslike eh, kauplemiste puhul on see väga keeruline, ekspertiisid on väga kulukad ja mõningate objektide puhul ei ole üldse sellel mõtet või nad ei ole nii väärtuslikud ja uus direktiiv ja selle muudatused, ma tänan äh, proua esinaine, teid südamest saab see muutuma palju lihtsamaks, samuti konventsioonide rakendamisega on samamoodi. kui üks riik ratifitseerib seitsmekümnenda aasta UNESCO konventsiooni, aga ei rakenda oma õigusakte, siis ta ei loo kas siis Kultuuriministeeriumile või politseile mingeid võimalusi ega aitan kaasa nende tegutsemisele. tegemist on väga hea, aga see hea konventsioon muutub niimoodi täiesti mõttetuks, nii et äh, vastuseks küsimusele, mis siin esitati instrumentide koostöö mehhanismide kohta, politsei koostöö on alati olnud ja jääb ka, aga kus need piirid on? piirid on selles, et ka politsei samuti saab teha koostööd, võttes äh, arvesse õigusakte ja seadust, nii et konkreetsemalt võitlemaks ebaseaduslike kultuuriväärtustega kauplemise vastu suurimaks probleemiks politsei jaoks on see, et riiklikud õigusaktid on väga erinevad liikmesriigiti mõnes riigis äh, tunnistatakse teatud kuritegusid, aga teistes aga mitte ja seetõttu õigusasutuste ja politsei koostöö on üsna ebatõhus muidugi on ka teistsuguseid instrumente, kõnelejad katkestatakse. lõpetasingi juba, väga hea, aitäh. härra Blanche, vabandust, viis minutit ainult, aitäh, teen kiiresti mis puudutab nüüd arvudesse panemist, kas siis nüüd nende, kui milline see rahaline väärtus on, siis me ei saa teile anda konkreetseid arve, arve, sellepärast et äh, tegemist on musta turuga, ebaseadusliku kauplemisega, need on kümned tuhanded äh, esemed, mida te näete satelliidipildi peal, mis ta Palmirast äh, on välja viidud mõned on väärtusetud, võib-olla on väärtus, on ainult kümme eurot, teised on väga väärtuslikud ja need lähevad erakollektsioonidesse, nii et äh, mitmed äh, miljonid eurot, aga me ei saa teile täpset arvu anda. kõigele vaatamata on positiivne, me oleme arestinud äh, teatud esemeid, meil on hea koostööd, Türgi ja Liibanoni äh, tolliametnikega kuus tuhat äh, eset oleme me saanud kätte Liibanoni kaudu, mis on tulnud Süüriast viimase nelja aasta jooksul. meil on olnud koostöö politseiasutuste vahul, vahel ja oleme saanud Süüria muuseumitest väga palju asju tegelikult tagasi, nii et siin on väga palju äh, positiivset Türgi on samuti piiridelt väga palju esemeid arestinuid, aga nende piir on väga pikk ja seda on raske kontrollida, mis puudutab äh, Kreeka marmortahvleid, siis see on olnud äh, vaidlusalune küsimus juba äh, üheksakümnendast aastast alates, sest tegemist on esemetega, mis on üle piiri viidud ebaseaduslikult siis enne selle konventsiooni jõustumist, ehk siis need Pantanoni marvel, marmortahvlid. ning Kreeka on soovinud siin vahendustegevust, et Ühendkuningriik äh, ei ole seda siiamaani veel äh, sellega nõustunud, nii et UNESCO ei otsusta äh, Äh, seda ära, et mingisugune lepitus või vahendamine toimuks, äh, see on praegu Ühendkuningriigi kätes ja nemad ei ole otsust vastu võtnud. aitäh, noh, aitame siis kaasa, et lahendus jõud-, leitaks, võib-olla leiame mingi teistsuguse kokkuleppe. palun, aitäh, teen väga kiiresti. Need küsimused, mis siin tõstatusid koostöö on siin keskne küsimus kindlasti, keskse tähtsusega. mulle meeldib ütelda, et Euroopa Liit teeb UNESCO-ga väga tõhusat koostööd ja loodetavasti see ka niimoodi jätkub. ärgem unustagem ka tolli rolli. toll on siin võtmetähtsusega, sellepärast et äh, kui midagi läheb üle piiri, siis toll on siin võimeline sekkuma ta saab väga kiiresti tegutseda. nii et äh, me peame rõhutama tolli rolli. ja lõpetuseks äh, selline embleemaatiline äh, Barceloni marmortahvlid, nagu Eduard Blanche ütles, tegemist on tundliku küsimusega, sest äh, sest see toimus enne rahvusvaheliste sätete vastuvõtmist, mille järgi me praegu tegutseme, mis puudutab siis rüüstamist okupeeritud riikides, aga tegemist on läbirääkimisküsimustega, diplomaatia peab siin sekkuma ning äh, valitsustevaheline komitee UNESCO-s on äh, seda üritanud käsitleda, siin on edasi ka jõupingutusi tehtud selleks, et lahendus leitakse ja loodetavasti sinna ka jõutakse, sest ähm, sel teemal oleks lahendust vaja, aitäh! aitäh! tänan kõiki eksperte, meil oli täna väga huvitav pärastlõuna, siin oli väga palju soovitusi, ettepanekuid mida saame arvesse võtta väga kiiresti. tahaksin anda võimaluse videosõnumi edastamiseks äh, äh, Mahmoud Abdul-Karim, kes on Süüria Damaskuse muuseumi direktor, kes ei saanud kohale tulla, kes saadab teile sõnumi, see on ainult inglise keeles, pange klapid äh, pähe, sellele tõlget ei tule, sest hääl on üsna madal, nii et palun pange kõrvaklapid pähe, see on paremini kuulda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 sest äh, see professor on saanud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal UNESCO kultuuripärandi auhinna ja koos oma õpilastega ja arheoloogide võrgustikuga on ta väga palju tööd teinud, nagu te kuulsite, ta rõhutab ta oma üleskutses seda, et tuleb tõhustada rahvusvahelise kogukonna koostööd, te peate tundma, et äh, meil on selline ühtne kultuuripärand, mida tuleb kaitsta ja loodetavasti meie oleme niimoodi andnud komisjonile, nõukogule ja Euroopa Parlamendile stiimuli edasi tegutsemiseks. Luksemburgi eesistuja kindlasti töötab antud teemal edasi, diploom-, kultuuridiplomaatia on üks teema, millega me tegeleme, meil on väga suur vastutus anda konkreetseid vastuseid, mis oleksid kooskõlas sellega, mis siin täna kõlas. seetõttu tänan teid kõiki ja tahaksin ütelda, ma tean, et meil on komisjoni esindaja siin, ma ei tea, kas te soovite midagi lisada? Katrin Manjan, Liina Kerkova ja teised, kas te tahate lisada midagi, midagi ütelda? aga mina tahaksin olla kindel ühes asjas, kuna komisjon teeb praegu väga palju tööd imporditeemadel, direktiiv, mis meil on praegu puudu impordi kohta, toetada neid projekte, mida siin mainiti, mis on loodud äh, erinevate assotsiatsioonide koostöös ja organisatsioonide koostöös, ICRAM ja, ja UNESCO ja nii edasi. aga komisjon on kultuuridiplomaatia alal valmistamas ette ka ühte avaldus, kas teil on midagi konkreetsemat meile juba praegu anda, juba ennetavalt, natukene teavet? praegu. Oui, merci beaucoup, madame Costa. aitäh, proua Costa tere hommikust kõigile, tere pärastlõunat. ma tahaksin proua Kostatit tänada, et te olete korraldanud selle olulise kuulamise kultuuripärandi hävitamise salakaubanduse kohta. Euroopa Parlament on ka võtnud vastu väga olulise resolutsiooni või teeb seda selle aasta lõpuks. tahaksin ütelda, et komisjon eh, keskendub sellele teemale, see on meie jaoks äärmiselt oluline, kultuuripärandi hävitamine on kuritegu, aga nagu me kuulsime, täna on see ka inimsusevastane kuritegu ja samuti rahastatakse sellega terrorismi. nii et just sel põhjusel peame me tegutsema. me peame tegutsema tegutsema terviklikult, see tähendab seda, et meil ei ole sellist ühtset, lihtsat vastust. tegemist on õigusalaste küsimustega, toll peab tegema koostööd, politsei peab tegema koostööd, meil peab olema koostöö kolmandate riikidega, diplomaatiline tegevus ja nii edasi, välissuht, et tuleb siin arvesse võtta, siin on väga palju erinevaid osapooli, kes on kaasatud ja komisjon on üks nendest. mida meie teeme? Te kindlasti teate, et me oleme võtnud vastu, või vähemalt Euroopa Liit on võtnud vastu määruse sanktsioonide kohta, millega on võimalik erinevaid äh, kultuuriväärtustega kauplemist äh, keelata Süüriast ja Iraagist, see on äh, juba olemas meil ja mitmeid kultuuriväärtusi on juba arestitud, mis on pärit nendest riikidest. me üritame ka äh, Äh, organiseeritud kuritegevust äh, siin arvesse võtta, sest organiseeritud kuritegevus tegeleb äh, kultuuriväärtuste ebaseadusliku kauplemisega ja Interpoliga teeme siin koostööd. meil on rahvusvaheline vaatluskeskus, mida me rahus, raha, aitame kaasrahastada, mis jälgib kultuuriväärtustega toimuvat, ICOM on selle üks osapooli ja mitmed tänased sõnavõtjad mainisid, et me ei ole, me üritanud kultuuripärandi säilitamiseks erinevaid projekte rahastada Süürias. UNESCO ja ICROM on, on samuti partnerid ja vaatame siis selle rakendamise tulemusi tahaksin mainida ühte uurimust, mille me komisjonis läbi viisime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mis puudutab kultuuripärandi ebaseaduslik kauplemist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. võtsime vastu nõukogu järeldused, äh, mitu erinevat tegevust äh, selleks, et äh, UNITROIT-i äh, konventsiooni ratifitseerida ja mm, siin on palju soovitusi välja toodud, mis puudutab konkreetseid tegevusi hetkel ja tulevikus. kõigepealt tuleb mainida Euroopa tegevus, julgeoleku tegevuskava, mis hiljuti vastu võeti, komisjon uurib, kas on võimalik äh, vastu võtta meetmeid äh, terrorismi äh, rahastamise kohta, kui tegemist on kultuuriväärtustega kauplemisega ebaseaduslikult, meil on ka üks uus uurimus ebaseadusliku kaubanduse osas ja vaatame impordiküsimusi konkreetsemalt Euroopa Liidus kultuuriväärtuste puhul, see uurimus telliti liikmesriikide poolt, kes tegid seda Äh, pikaajalise tegevuskava raamistiku raames. see uurimus äh, vaatab, milline on õiguslik olukord liikmesriikides äh, kultuuripärandi ka kauplemisel ja vaadatakse, mida saaks ära teha Euroopa Liidu tasandil. me valmistame ette ühte võimalikku õiguslikku akti, praegu on kõik veel natuke ette, ennetlik, ma ei saa seda sellest teile praegu konkreetsemalt rääkida. tahaksime teha edasi koostööd UNESCO-ga, täna hommikul oli meil koosolek UNESCO-ga, härra Blanche oli seal samuti ja mitmed komisjoni esindajad uurime seda, mida me saame üheskoos ära teha ja kuidas seda teha ja kuidas oma koostööd tõhustada, selleks et oleks võimalik, nagu ma juba ütlesin, vastata mitmel tasandil, tegutseda mitmel tasandil ja mis meie tegevust koondaks selle probleemi koha pealt, tegemist on siis jah, kohutava kultuuripärandi hävitamise küsimus, nii palju siis minu poolt tänaseks, proua esimees, aitäh! aitäh selle teabe eest! ja loodetavasti saab meil tulema ka hea koostööd äh, Euroopa Parlamendi komisjoni ja Euroopa Komisjoni vahel. siin avaldusid mõningad aspektid, mida tuleks äh, süvitsi vaadata, mida me Kultuurikomisjonis kindlasti ka teeme, loodetavasti Euroopa Komisjoni toel, mõtlen siinkohal viitele tagastamisele ja vajadusele, et meil peaks võib-olla olema natukene operatiivsem, rakenduslikum raamistik, see tuli välja härra äh, Renault sõnavõtust, näiteks tagastamise direktiiv. mulle tundub, et tegemist on väga olulise teemaga ja ja ICC esindaja rääkis meile sellest, et tegemist on jah, inimsusevastase kuriteoga, selline on väga tõsus, tõsised tagajärjed ja väga suur mõju ka ennetavat Äh, tegevust arvesse võttes ning äh, siin eelnevalt räägiti ka ühest vastuolulisest küsimusest sõjaline sekkumine. teised meetmed, mida saaks äh, kasutusele võtta, näiteks hetkel, mil liikmesriigid ja Euroopa Liit toetavad teatud osapoolte tegevust koha peal, tuleb siin kaasata kultuuripärandi kaitse, antud põhimõtetesse ja mulle tundus, et äh, meil on vajadus minna edasi Psyche programmiga, meil peab olema andmebaasid koondatud, need peavad olema jagatud ja kõigile kättesaadavad. samuti professor Blanche ütles seda, et kriminaalkoodeksite äh, tõhustamine seda saab teha liikmesriikide tasandil ja samuti ratifikatseeri-, ratifitseerimise toetamine. kui me tahame olla operatiivsemad, siis on see vajalik. siis on veel üks küsimus, mida ka mujal hakkame arutama, mida mõned liikmesriigid on tõstatanud, näiteks ka Itaalia, näiteks kuidas ära kasutada laiemalt ÜRO sinikiivrite rolli ka selles osas, mis puudutab kultuuripärandi kaitsmist. ja siin anti ka vastus küsimusele, et kas see on võimalik, näiteks kultuurigenotsiid saaks ka ICC statuudis sees olla. küsimusi on siin väga palju, need on väga olulised küsimused, me peame nende üle mõtisklema. ja lõpetuseks veel üks asi mis ei puuduta ainult Itaaliat, aga ma tahan seda kindlasti välja öelda, sest ega siin ei lõppe Euroopa ja rahvusvaheline debatt. kolmekümne esimesel juulil, esimesel augustil on äh, EXPO, Milano EXPO, kuhu on kutsutud kõik kultuuriministrid meie kultuuriministri poolt, äh, neid on siis väga palju, need osalejad, kes seal kohtuvad, Irina Pokova tuleb samuti sinna ning äh, kõik on teretulnud, kes sinna, seal tahavad sõna võtta kindlasti, niipea kui mul tuleb ametlik äh, kava või päevakord, äh, siis ma saadan selle teile ka järele, et saadan teile laiali. me tunneme ennast sageli jõuetuna rahvusvahelisel tasandil, seega oleks vaja kõiki riike teadvustada, ka neid, kes ei ole konventsioonile alla kirjutanud veel praegu, see, nii et äh, eelmise aasta märtsis tahtsime me juba selle teemaga äh, tegeleda, nii et nüüd on praegu väga õige aeg kätte jõudnud. tänan kõiki eksperte. kindlasti saame olla kindel, et te jälgite edaspidi tähelepanelikult meie tööd. nüüd katkestame hetkeks koosoleku ja siis läheme edasi. komisjoni koosolek on nüüd äh, lõppenud, pärast, natukese aja pärast tuleb koordinaatorite kohtumine